Well, welcome to everybody. tere tulemast kõigile, palun minge oma kohtadele. siis saame koosolekuga pihta hakata. jätkan itaalia keeles, kui lubate palun pange seega kõrvaklapid pähe. tere tulemast kõigile, eriti eriti meie külalistele, kuid ka kolleegidele parlamendist. ma arvan, et täna pärastlõunal on meil väga hea võimalus välja arendada järgmiste kuude strateegia, millest lähtuda kultuurikomisjonis ja muidugi loodame jagada seda strateegiat ka komisjoni kui ka praeguse ja järgmise Luksemburgi eesistujaga, sest tegemist on väga laiapõhjalise ja kaugeleulatuva teemaga. ja kindlasti tegeleme ka sellega oma töökavas meie teemaks on täna innovatiivsed koolid ja õpe digitaalsel ajastusel. see töötuba korraldati koos B-töörühmaga, aitäh koostöö eest, eriti Anna-Mariale ja kõigile teistele ka peasekretäriaadist, kes meid aitasid. tegemist oli meiepoolse ettepanekuga, mille kõik fraktsioonid heaks kiitsid. tegemist on väga strateegilise teemaga, tuletan meelde me soovisime lähtuda sellest ideest, et tehnoloogia ja ka digitaalne keskkond moodustavad suure revolutsiooni ka haridusvallas ja see toob endaga kaasa õpetamises ja õppimises suuri muutusi. ja seda ka creative knowledge'i, loova teadmise vallas. loomulikult tähendab see suuri muutusi õpetamises, pedagoogikas, koolide organiseerimises, mõtlen näiteks klassiruumidele, mida tuleb ümber korraldada, see muudab ka suhteid õpilaste ja õpetajate ja ka õpetajate endi vahel ja meie poliitika peab olema proaktiivsem selleks, et luua paremaid tingimusi uue õppe läbiviimiseks võimalikult kiiresti. sest äh, on tähele pandud, et äh, koolimaailm Euroopas on jäänud muutumatuks sellest revolutsioonist sõltumatult. mõningad andmed näitavad seda et, et seitsekümmend viis protsenti Euroopa õpilastest ja õpetajatest ei ole seotud digitaalõppega ja suur osa üheksa-aastastest õpilastest ei oma ligipääsu digitaaltehnoloogiatele Need ei ole kunagi lugenud e-raamatuid ega mänginud arvutimänge ja seitsekümmend protsenti Euroopa õpilastest ei oma piisavaid digitaaloskusi, kui asi puudutab õppimist me peame mõistma, et tegemist on väga suurte lõhedega, seega on õpilastel vaja pidevat toetust perede ja õpetajate ja ka poliitikakujundajate poolt. nii liikmesriigid kui Euroopa Liit saavad digitaalõpet edendada. meie siin parlamendis peame välja tooma strateegilised prioriteedid selleks, et luua paremaid ühendatud koole, ületada digitaalset lõhet, toetada näiteks äh, õpetajate koolituste platvormi, arendada uusi teadusuuringuid läbi Horizon kaks tuhat kahekümne ja ühendama erinevaid valdkondi. me peame töötama ka selleks, et vaadata, millised oleksid parimad õppimise ja õpetamismeetodid, mida toetada läbi praeguste tehnoloogiliste trendide ja kuidas neid tehnoloogiaid rakendada erinevates õpetamiskontekstides. see oli siis meie tänase seminari raamistik. ma arvan, et see on teema, mis puudutab ka otseselt õpilasi, kuidas luua võrdseid tingimusi, kuidas luua digitaalset kodanikuks olemist ja kuidas edendada äh, läbi e-õppe näiteks e- äh, õpilaskaarti, see oli üks äh, noortefoorumil üles kerkinud ettepanekuid. tegemist on suure väljakutsega, kuid tegemist on ka innovatiivse väljakutsega, sest see puudutab nii tehnoloogiaid kui ka kaasatust ja konkurentsivõimet. see puudutab ka näiteks äh, koolituse sisu arendamist ja sellepärast äh, oleme kutsunud siia ka äh, äh, Xavier Pras-Monet ja Roberto Viola komisjonist, kahest peadirektoraadist, selleks, et ka nemad oleksid meie töösse kaasatud ja me teame, et hariduse ja kultuuri peadirektoraat saabub, soovib samuti selles suunas edasi liikuda, sest tegemist on suurema toetusega Euroopa haridusvaldkonnale ja ka uutele tehnoloogiatele, nii et kaks komisjoni esindajat võtavad arutelud hiljem kokku. esitlen teile kohe ka meie ekspertide paneeli. alustan kõigepealt esimesest eksperdist, keda ma tänan, professor Kirsti Lonka, kes on siia tulnud Soomest, Helsingi ülikoolist. aitäh, et siia tulid, teda esindab õpetajakoolituse osakonda ja pärast seda räägib tema kolleeg Bostonist, Vincent Cho. aitäh, et siia tulite. pärast seda saab sõna proua Aarti Holla, kes on Euroopa satelliidioperaatorite ühenduse esindaja ja ka härra Robert Hübner. ja tema esindab Euroopa Kosmoseagentuuri ja pärast seda saab sõna härra Giovanni Bondi, kes on Euroopa koolide võrgustiku siia tulnud esindama, mis ühendab üle kolme tuhande kolmekümne tuhande kooli Euroopas ja tema räägib meile loomingulisest klassiruumist. meie teame muidugi et aega on vähe, umbes poolteist tundi meil kuni, vabandust, kaks pool tundi poole kuueni ja soovisime anda sõna sellest hoolimata ka kahele raportöörile ja nende sõnavõttude lõpus on meil esimene küsimuste-vastuste voor, pärast seda saab, saavad sõnad Äh, komisjoni esindajad ja siis äh, võtame arutelu kokku. enne kui anname sõna kolleegidele, mm, soovisime luua midagi natuke interaktiivsemat, sellepärast äh, esitleme teile ka mõningaid sotsiaalvõrgustikust meieni jõudnud küsimusi ja need küsimused lisanduvad siis kolleegide küsimustele. annan sõna kohe proua Lonkale ja tänan teda, et ta on siia tulnud. ekraanile kuvatakse kohe ka tema PowerPointi esitlus daamid ja härrad, tere päevast kõigile. mul on väga suur rõõm ja au siin täna olla ja loodan, et saan panustada Euroopa ühisesse kogukonda oma väikese kõnega. minu ülesanne oli rääkida koolidest ja haridusest digitaalajastul ma ei tea küll kõike Euroopa Liidu kohta, kohta, seega räägin põhjalikumalt Soomest, kuid äh, soovisin vaadata pisut rohkem ka tulevikku. meil ei ole teaduslikku tõendeid kõige kohta, kuid tegemist on äh, teatud visioonidokumendiga, mis tugineb siiski teadlikele andmetele. kõigepealt on välja teatud probleemid, mis on meie jaoks kõigile, meie kõigi jaoks ühised, kahekümne esimese sajandi oskused, digitaalpõlvkond ja põlvkonnade vaheline kokkupõrge, üks äh, oluline aspekt on kooli kaasatus ja sotsiaal- ja emotsionaalne õpe, e, mis e, toimub näiteks tervise vallas, kui lapsed istuvad ainult ekraanide ees. Soomes aga rõhutatakse väga palju mängimist, kunsti, muusikat ja sporti ja vaatame, kuidas seda digitaalõppesse kaasata. E, hindamine on väga oluline ja lõpuks tahaksin teile näidata väikest videot. väga raske on rääkida millestki, mis on nii visuaalne. inimesed küsivad minult, kuidas seda kõike teha ja vastuseks näitangi teile videot. ma arvan, et peamiseks probleemiks ei ole tehnoloogia, vaid üha vähenev kaasatus koolides. see on probleemiks kõikjal Euroopas ja heaolu väheneb ning äh, koolipõhine läbipõlemine on üks probleem, mida me oleme Soomes vaadelnud. ja küsimus on ka selles, kuidas edendada innovatiivset töökultuuri. vaadake enda ümber, kui innovatiivne on teie töökultuur, millised on teie harjumused. vasakul pool näete neid kultuure, kus meie üles kasvasime ja paremal pool on need kultuurid, mis on uued sotsiaal, digitaalsed, kaasatud kultuurid, mis on omased noorematele põlvkondadele. ja kui me hakkame selliseid kultuure looma alles pärast kahtteist kooliaastat, äh, siis võib osutuda raskeks edendada tehnoloogiat ja innovatsiooni Euroopas. meil on vaja loomingulist innovatiivset Euroopa kodanikuks olemist, kus kodanikud lahendavad kiiresti keerulisi probleeme. meil on vaja muuta tehnoloogiaid, sest äh, need takistavad meie äh, töötamist ja me räägime väga palju siin ka äh, teadmispraktikatest. minu enda teadmuspraktikate hulgas on näiteks Twitteris osalemine kuid ma ei saa seda jagada oma kolleegidega Soomes ja kõikjal üle maailma ja ka institutsionaalne rutiin takistab meil loominguliselt probleeme lahendamast. nagu ma mainisin, siis kooli kaasatus on oluliselt vähenemas ja härra Sommelaari, uuringud näitavad, et koolides läbipõlemine võib ente ennustada läbipõlemist töökohal kakskümmend aastat hiljem, nii et sellised harjumused tekivad väga varakult. kuidas me siis äh, võõrandame inimesi läbi oma kultuuride ja praktikate ja koolide? me kavatseme rakendada äh, kohalikul tasandil äh, kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast peale uut õppekava. meil on väga ühtne kult-, kultuur, kahjuks Soomes meil on väga palju mujalt õppida, eneseväljendus, kommunikatsioonioskused, enda eest hoolitsemine, igapäevaoskused, kõik need on väga vajalikud oskused, paljud nendest oskustest on kadumas, kaasa arvatud ka sotsiaalse meedia mõistmine, uute oskuste, lugemisoskuste omandamine. IKT oskused tulevad alles pärast seda, sellepärast et kõigepealt peab teadma, mida tehnoloogiatega peale hakata, kuidas ähm, neid installeerida, kuidas neid kasutada. ja tööoskused, ettevõtlus, see kõik on väga oluline, kui te soovite uusi võimalusi tekitada ja uut äh, majanduslikku rikkust luua. see on siis äh, meie uue õppekava aluseks. väga suur osa sellest kultuurist on loodud läbi veebibuumi põlvkonna ja raadiot peeti ohtlikuks omal ajal, see pidi hävitama lugemise. televisioon öö, räägiti, tekitab passiivseid telekavaatajaid. nii et mind ei, tegelikult ei olekski pidanud siin olema üldsegi minu vanim tütar on juba Y-põlvkonnast, ta sündis üheksakümne esimesel aastal, tal olid DVD-d, digitaalfotoaparaadid ja nii edasi, kuid minu noorem tütar, kes sündis üheksakümne viiendal aastal, on juba digitaalpõlvkonna esindaja ja seda tähistatakse tähega Z ja nüüd meil on tähestikust puudu. digitaalpõlvkonna esindajad oskavad kasutada erinevaid oskusi samaaegselt. tegelikult ei ole võimalik väga palju korraga teha, võib teha asju vaheldumisi. lapsed, lastele meeldib chattimine, arvutimängud, sotsiaalvõrgustikud, nad on pidevalt internetis ja nad isegi sõltuvad liiga palju mobiilseadmetest. kuid kui nad lähevad kooli, siis äh, nad ei saa seitse tundi järjest internetis olla, see on nende jaoks nagu Atlandi ookeani ületamine, nad peavad oma digi, oma elektroonilistest äh, seadmetest loobuma. nii et me räägime sotsiaaldigitaalsest revolutsioonist, me viitame sellele uut, uuele integreeritud äh, süsteemile nende sõnadega. ja nüüd Äh, on meil ka asjade internet ja kõikvõimalikud uued rakendused. me räägime nüüd rohkem sotsiaaldigitaalsest osalusest kui haridustehnoloogiast, see tähendab uute kontseptsioonide kaasamine. õpilased äh, kasutavad erinevaid sotsiaaldigitaaltehnoloogiaid, ma arvan, et selline kaasatus on palju asjakohasem kui me nendest uutest asjadest räägime, sellepärast et sotsiaaldigitaalne kaasatus muudab ka meie käitumist. nii et me oleme Soomes vaadanud siis, kas meil on digitaalpõlvkonna esindajaid seal. tegelikult on väga raske omandada äh, kaugele ulatuvaid digitaaloskusi, inimesed ei tea, mis on arvuti sees, nad ei oska kodeerida, nad, äh, nende kasutus on algeline me uurisime seitsesadat õpilast kuni kaheksanda klassini, kuuskümmend protsenti neist olid algtasemel osalejad, siis on osalejad, kes olid mängimisele suunatud ja ainult kümme protsenti tegid midagi loomingulist arvutitega nagu blogimine või videote tegemine ja ka keskkoolist saime samu tulemusi praegu teeme sellel teemal järeltööd. kus siis on see lõhe? millised õpilased ja sotsiaaldigitaalsed oskused oleksid parimad koolides? see on retooriline küsimus. näib, et loomingulised osalejad, kellel on kõige kaugele arenenumad digitaaloskused ja kes oskavad midagi arvutiga teha, said ka halvemaid hindeid kui algtasemel osalejad, näiteks inglise keeles ja matemaatikas siis ja nende akadeemiline heaolu oli üldiselt madalam. Om-, loomingulised ja mängudele suunatud osalejad said halvemaid koolitulemusi juba kaheteistkümnendast eluaastast peale. loomingulised osalejad olid ka väsinumad ja nii edasi nii et me võime öelda, et kõiki neid halbu asju põhjustab tehnoloogia, kuid me saame ka teistpidi mõelda, et me oleme võõrandanud need õpilased, kellel oli kõige rohkem potentsiaali luua Euroopas uut väärtust. nii et see lõhe sotsiaaldigitaalse osaluse ja paindliku digitaalse meedia ja sotsiaaldigitaalse võrgustike loomise ja teiste praktikatega on siin vastandatud äh, traditsiooniliste koolipraktikatega, mis on suunatud teadmiste omandamisele me räägime siin ka teadmiste loomisest, tegelikult see ei ole vastuolus teadmiste omandamisega. tegemist on küllalt kurva pildiga, kuid Ähm, siit siis selgub et, et viiskümmend protsenti õpilastest on ainult kaasatud, neli protsenti on stressis, viisteist protsenti on küünilised ja kakskümmend kuus protsenti on ohustatud küünilisusest ja ähm, viit protsenti ähvardab läbi põlemine. sotsiaalne ja emotsionaalne õpe on väga keerukas nähtus, kuid me peame õpetama lastele, kuidas oma tundeid väljendada, kuidas teisi kuulata milliseid grupioskusi on neil vaja ja kuidas oma probleeme lahendada, vastutada ja oma tööd läbi viia koos teistega, kõike seda tuleb ühendada sotsiaaldigitaalse osalusega. meie püüame nüüd ka õpetajakoolituses Soomes luua sellist keskkonda, kus kõik õpetajad näiteks on kaasatud animatsiooni õpitubadesse, kus nad teevad asju oma kätega, see tähendab, et nad ei istu lihtsalt ekraanide taga. ja USA-s on äh, viiekümne protsendi ülikooli lõpetajate puhul probleeme äh, töö leidmisega, nad, neil on palju oskusi, aga nad ei oska neid ellu rakendada. ja hindamine on just kõige olulisem aspekt. kui meil on vaja uut õpet, siis on meil vaja uusi hindamismeetodeid. Soomes arendame välja uut äh, eksamisüsteemi, mis on internetipõhine ja loodetavasti aitab see meil muuta oma haridussüsteemi. nii et meil on vaja välja arendada uusi pedagoogilisi mudeleid ja oskusi ja praktikaid, et selleks, et uut koolitussüsteemi välja arendada. siin on kaasatud õppe kesk-, keskkond näiteks ja probleemipõhine lähenemine, mis on väga oluline, sellepärast et mm, infot on lihtsalt väga palju ja vaja on langetada otsuseid. tihtipeale äh, äh, arendatakse välja ka loominguliste probleemi lahendamist ja ma tahaksin teile lõpetuseks näidata ka üht videot, sellepärast et väga raske on seda süsteemi kirjeldada ja näitame, kuidas äh, see toimib Põhja-Soomes Oulus ah,. Markus he... Markus ütles, et ta pani siia ka vastava linki. panin video siia lõppu, sellepärast et mõnikord video tõttu kogu esitlus äh, jääb kinni, tegemist on siis Põhja-Soomest ühe näitega. vabandust, siin on üks reklaamklipp enne, püüdsin seda vahele jätta. niimoodi õpitakse Oulus. tegemist on äh, vana koolimajaga. This is on YouTube.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 Te võite ka seda videot Youtube'ist vaadata ja lõpetuseks tahtsin öelda, et väga oluline on õpetajakoolitust arendada. ja samuti on väga oluline arendada ka juhtimisest. härra Joe räägib sellest põhjalikumalt. väga oluline arendada pedagoogikat, kaasatust ja meie noorte heaolu. aitäh teile kõigile, aitäh! aitäh selle väga huvitava ettekande eest. ja kindlasti on palju kommentaare oodata selle ettekande kohta. palun. tere pärastlõunat, mina Boston College'is Winston Show ja tahaksin tänada kolleegi video eest, sellepärast et see tuletas mulle meelde, miks ma üldse selle tööga tegelen. sellepärast, et äh, ma, mulle tegelikult meeldis ka koolis olla ja ma tahan olla põnevates kohtades ja see on minu jaoks tähtis. minu eesmärgiks on toime tulla mõningate väljakutsetega tulevikus seoses hariduse, muutuste, tehnoloogiaga, ma töötan välja ideid, mul kõiki vastuseid ei ole, aga täna on hea võimalus koos töötada ja koos mõtelda minu ettekanne puudutab kolme erinevat tehnoloogiat, aga enne kui ma selle juurde lähen, ma tahaksin väikest eksperimenti välja pakkuda. mõtelge aastal tuhat üheksasada üheksakümmend üks, siis sündis minu kolleegi tütar, osad teistki võib-olla on sellel ajal sündinud, võib-olla mõned teie lapsed, kes on nüüd kahekümne nelja aastased. kui nüüd äh, toona mm, informaatika poodi oleks mindud, siis te oleksite näinud sellist suurt arvutit, kettalugejaga kaameraid, samuti äh, juhtmega telefonid, äh, mida ei saanud eraldiseisvalt kasutada ja nii edasi. Need kõik need asjad äh, on muutunud ning mahuvad ära meile taskutesse võite kodus järgi proovida, võtke mõni vana arvuti välja ja näidake seda oma lastele, vaadake, mis siis saab, vaadake, kuidas nad reageerivad. ja siit tekibki küsimus, et millal siis koolid muutuvad? ma võiksin täna selle lapse panna üheksakümne esimese aasta kooli ja ta teaks täpselt, kuhu minna, mida teha ja kuidas toime tulla klassiruumis siin dokumendis ma käsitlen kolme erinevat küsimust. Äh, millisest tehnoloogiast me räägime, see, sellest sõltub ka see, milliseid muutusi me tahame te, äh, haridusse sisse viia. meil on kolm taset. esimene tase, kommunikatsioon. me teame, et internet ja veebipõhine õpe äh, pakuvad meile uusi võimalusi. teine, materjalid materiaalne osa, mis, mis me anname õpilastele, õpetajale kätte, millised äh, töövahendid, arvutid ja nii edasi. kolmandaks, õpetaja. mida õpetajad teavad õpilastest ja millist infot nad saavad tänu äh, tehnoloogiale õpilaste kohta ja kuidas see neid aitab? Need äh, on siis kolme taseme muudatused ning nüüd tahaksingi rääkida kahest erinevast aspektist tehnoloogia raames sellega seoses. esmalt avatud haridusallikad. mõte on selles, et veebi võib panna üles tasuta infot, kergelt kättesaadavaks, raamatud, õppetükid ja nii edasi mõte on selles, et ükskõik kus, ükskõik kes saab õppida, isegi kui te elate geograafiliselt kui raskesti juurdepääsetavas piirkonnas, kui teil on lapsi või olete tööl või on muid takistusi, mis ei võimalda teil kiire, eh, õppida hästi, siis te saate ikkagi veebipõhiselt seda teha. mõned eh, võtmenäited on eh, massis, massidele mõeldud veebipõhised tunnid, andmebaasid ja Euroopas on päris palju selliseid allikaid ka kättesaadavad veebipõhiselt. siinkohal tahaksin rääkida ka muudest avatud äh, haridusallikatest. siin te näete, kuidas õpilased täna õpivad. kasutatakse säutsimist, kasutatakse äh, internetis küsimuste esitamise võimalusi, kasutatakse tuutoreid, sotsiaalmeediat ja nii edasi. hariduses me seda veel ei tee, küll aga täiskasvanud ka teevad seda sama muidu. me veel ei kasuta õppimisvõimalusi internetis, ei kasuta ära võimalust õppida kellelgi teiselt internetis miks ma tahtsin neist tehnoloogiatest rääkida, siis nimelt siin tekib äh, küsimus selle kohta, millal Äh, sellised vahendid muut-, äh, nagu traditsioonilised vahendid muutuvad vajalikuks õpilastele ja mis hetkest on vajalik iga päev internetis õppida. see tähendab seda, et on vaja ka vastavaid vahendeid. teiseks, millal me teame, äh, millal õpetajad peaksid tehnoloogiat kasutama? mina üritasin ise ka veebipõhiselt õppida ning pärast Äh, esimesi paari äh, tundi tegelikult äh, ma ei saanud hakkama ning lõpuks ikkagi loobusin ja jätsin asjad katki, olgugi et ma, mul on doktorikraad olemas teiseks, puuetega õpilased, nemad tavalises klassiruumis nõesti toime ei tule, aga ka see tähendab seda, et nad veebipõhiselt hästi hakkama saaks. osadel õpilastel on vaja võib-olla näiteks äh, audioõppetunde, kurdidel oleks vaja jälle muid vahendeid ja nii edasi. nii et need on sellised võimalused, millega tuleb arvestada. teine tase, mis puudutab muudatusi ja innovatsiooni, on, seisneb selles, millised vahendid me anname õpilaste õpetajate kätesse üks-ühele süsteem, see tähendab seda, et igal õpilasel oleks juurdepääs äh, süleraalile või siis äh, tahvelarvutile ning tänu äh, paremale juurdepääsule tehnoloogiale tekivad ka uued õppimisvõimalused. õpilased võib-olla näiteks internetis otsivad ise materjale, loovad projekte, teevad videosid, esitlusi, avaldavad oma sisu ja selle, mis nad õppisid. et te näete, et siin on tegemist tegelikult päris revolutsiooniga, aga seda igal pool ei toimu küll. ning selliste üks-ühele programmide heakskiitmine, Euroopa on liidri rollis. siin on väga hea juurdepääs ainult Argentiinas on veel parem tase seal on tõesti väga palju rõhku sellele pandud. Nei, sellist õppimist äh, saab kasutada teatud piirkondades, see, et äh, tehnoloogilised vahendid on olemas, ei tähenda tihti seda, et tegelikult ka hästi õpetatakse seda esiteks, teiseks äh, laste arenguga seotud teemad, võib-olla noortel, väikestel lastel äh, ilmtingimata ei ole palju kasu sellest, et neil on väga hea juurdepääs tehnoloogilistele vahenditele, seal äh, on oma kulu. Yeah mina tahaksin rääkida siinkohal veel digitaalsest äh, kodakondsusest, me oleme sündinud tehnoloogilisel ajastul, aga me ei tea, kuidas siin eetiliselt vastutustundlikult käituda, me ei tea alati, kuidas äh, õigeid valikuid teha tehnoloogiaga. kolmas muutuste tase, õpetajad. kuidas aidata õpetajatele õpetada asju? Äh, arvutiandmete süsteemi mõte on selles, et äh, õpetajatel oleks parem teave selle kohta, kuidas äh, üksikute õpilaste või õpilasrühmade puhul tekkinud teadmiste tühimikest üle saada, sellepärast mida rohkem nad teavad puudujääkidest, seda kergem on õpetada. varem, kui mina olin õpetaja, siis mina õppisin õpilaste kohta asja niimoodi oma büroos võib-olla tunde otsisin kaustades andmeid ja võib-olla sain ka midagi teada. täna aga on meil võimalik hinnata õpilasi, koguda infot, osa on seotud ajalooliste sotsiaaluuringutega, muuga, sotsiaalemotsionaalne õpe, millest enne siin räägiti oskuste arendamine, kuidas ennast koolis äh, hästi tunda, kuidas muuta maailma õiglasemaks kohaks ja nii edasi. kõike selle, kõige selle saab arvutisse panna ja õpetajad võivad saada tagasisidet selle kohta, kuidas asjad arenevad. õpilased äh, ja nii saavad õpetajad teada, mida õpilased õpivad äh, praegu, homme ja lähitulevikus. nagu te teate, on suuri erinevusi andmete kasutuses erinevates liikmesriikides. aruandlus on erinev, kasutamispõhjused erinevad. mis puudutab tehnoloogiat, siis samuti on probleem selles, kes millisele, millistele andmetele juurdepääsu saab. osades piirkondades võib-olla õpetajatel on parem juurdepääs. seega siis, kui näiteks õpilane läheb mõnda teise kooli, siis äh, küsimus on ka selles, kas andmed käivad temaga kaasas, kas äh, tema uued õpetajad peavad nullist pihta hakkama või saavad siis varasematele andmetele juurde ja tehnoloogia saab siin meid aidata. ja mis puudutab äh, tehnoloogia kasutuse levitamist, siis siin on vaja struktuurimuudatusi, õpetajatel on vaja koolitust, aega et äh, neid andmeid kasutada, töödelda, vaadata, mis täpselt toimub äh, õpilaste puhul ja nii edasi. ning samuti küsimus selle kohta, kas kõik andmed puuduvad traditsioonilist akadeemilist õpet, milles haridus seisneb ja nüüd ongi võib-olla õige hetk rääkimaks sellest, milliseid täiskasvanuid me tahame lastest teha, siin me rääkisime enne sotsiaalset emotsionaalsetest oskustest. kui te näiteks suudate ette kujutada, mida te tahate oma lastest, siis äh, on võimalik selleks erinevaid andmeid kasutada. nüüd kui ma rääkisin paljudest erinevatest tehnoloogilistest lähenemistest, võimalustest, väljakutsetest ja tahaksin kirjeldada need kolme äh, mõtet esmalt. väga tore, et meil on palju tehnoloogiat, aga lõpptulemusena ikkagi sõltub kõik inimestest. tehnoloogia on see lihtne osa, inimesed on see osa, mis on väljakutsed äh, endast kujutav. teiseks, olgugi, et me näeme et üha enam kasutatakse erinevat meediat äh, klassiruumides veebipõhiselt ning et äh, õpetajad saavad seeläbi rohkem teavet laste kohta. ja ikkagi tuleb äh, tagada ka interaktiivsus, tuleb vaadata, kas õpilased eksperimenteerivad, räägivad omavahel, suhtlevad, sest et just läbi sotsiaalse suhtluse me õpime. ja kolmandaks mis siis on jäänud samaks? kas meie elu on tõesti parem tehnoloogia tõttu, kas äh, e-kirjad on elu meil paremaks muutnud? võib-olla üheksakümne esimesel aastal neis vanades klassiruumides oli ka selliseid asju, äh, mis äh, väärivad alleshoidmist. toona toimus ka klassiruumides selliseid asju, millest oli kasu, aga mis ei sõltunud tehnoloogiast ja võib-olla me peaksime sellele ka järgi mõtlema inimeste arengut jälgides ja tehnoloogilist arengut jälgides me peaksime kõige sellega arvestama, peaksime mõtlema sellele, siin te näete ka minu kontaktandmeid, minu e-, email ja Twitteri aadress, nii et aitäh teile! Thank you so much! suur aitäh, suur aitäh teile nende mõtete eest tõesti väga huvitav oli see ja ma ütleksin nüüd, et annaksin võimaluse kolleegidele küsimusi esitada ja siis läheme edasi järgmise paneeli juurde, aga kõigepealt jah ja,. kohe saate sõna, aga vaatame kõigepealt äh, neid küsimusi, mis me oleme saanud nüüd ennetavalt noortefoorumilt esimesena. ja nemad soovisid äh, selgitust ja ma paluksin, et meie kaks äh, tänast esindajat ja võib-olla ka siis järgmised kasutaksid vastata Äh, ka neile teemadele. esimene, teile vist lugesite seda nüüd? indietro. La prima, eh, ecco. sì, magari le lasciamo poi così in turnazione perché mi pare che siano tre o quattro. ja meil oli siin kolm-neli erinevat küsimust, aga üritame esimese nüüd ette saada esimene puudutab tehnoloogia kasutamist konkreetselt äh, õpingutes, teine küsimus on romaan Ramona Frikelt. palun lugege läbi. Quindi in sostanza accanto a, a come si introduce e si inseriscono queste ja põhimõtteliselt puudutab see seda, kuidas tänane tehnoloogiline lähenemine läheb äh, holistlikuma, üldisema lähenemisega kokku ja kuidas sotsiaalsed aspektid on siia kaasatud ja kuidas on seeläbi võimalik paremini vastutusele rõhku panna eh, ka tehnoloogia kasutamisel, nii et sotsiaalne vastutus läbi innovatiivse tehnoloogilise õppe. väga huvitav küsimus ja siin muidugi ka digitaallõhe õpilaste vahel, see puudutab siis neid, kes on kehvemas olukorras ja üks küsimus puudutab veel just nimelt seda teemat. ja kuidas läbi hariduse ongi, olekski võimalik äh, lahendust leida äh, aspirano a competere fra, con gli altri ma dobbiamo kuidas tulla toime kuidas teistega äh, võrdne olla kuidas haridusmaailmas nende teemadega hakkama saada ja kuidas peavad õpetajad reageerima seejärel või oleme lõpetanud, kas on veel üks? ei, kõik jah. Need olid siis need küsimused, mis me saime Te näete, et puudutavad kolme väga olulist aspekti aga jätan teile natuke mõtlemiseks aega, siis saate vastata, aga nüüd saavad sõna kolleegid, härra Strujevski, palun. E, suur aitäh. mina tahaksin tänada mõlemat kõnelejat. aga minul on küsimusi, mis on seotud e, sellega, mida me oleme täheldanud. sada aastat tagasi Euroopa Äh, ambitsiooniks oli kõik lapsed kooli saada. järgmiseks sammuks pidi olema tõsta kohustusliku kooliiga, tagamaks, et lapsed jäävad kooli niivõrd kauaks kui võimalik, seejärel oli vaja äh, muuta demokraatlikumaks koolid, koolide äh, nõukogud, kus osaleksid nii õpetajad kui lapsed, nüüd lastevanemad ja nüüd on ka tehnoloogia jõudnud kooli. aga mul on tunne, et me oleme mõneti lõksu langemas me keskendume ainult mõningatele teemadele ja ma tahaksin teada, kas te jagate mu muret. ma olen näinud, et paljudes koolinõukogudes, vanemate nõukogu on oma nõuetest läinud igasugustest mõistlikest soovidest kaugemale. ja teiseks paljud, mitte küll kõik, aga paljud õpetajad ei suuda tehnoloogiliste arengutega sammu pidada Neil oleks vaja tõesti palju abi siin ja koolitust. kolmandaks, Bologna süsteem ja teised projektid koolide digitaliseerimisele tähendab tegelikult seda, et koolide vahel on väga vähe erinevusi tulevikus, aga mina usun, et siin peaks olema suuri erinevusi. peaks koolides pakutama erinevaid äh, tegevusvõimalusi, erinevaid viise, tehnoloogiat kasutada, erinevaid äh, õppeviise. ja viimaseks, muidugi äh, hariduslikel eesmärkidel kasutan ka mina internetti, aga ma leian äh, iga päev internetis, interneti sisus vigu, need puudutavad nimesid, andmeid, arve. Nende vigade hulk tähendab seda, et nad võivad hakata levima ja, ja need korduvad ja kordumine tähendab seda, et interneti äh, õppevahendina kasutamine võib äh, valele teele viia. ma ütlesin, et siin tehnoloogia valdkonnas äh, on tegemist mõneti lõksuga, nagu ütlesin, aga jällegi loovus tuleb juurde statistilised andmed võivad olla väga heidutavad. me teame, et lapsed mängivad veebipõhiseid mänge. sellega kaasneb stress, loovuse puudus. ja sellest me peaksime omad järeldused tegema. tegemist on ana-, siin on vaja analüüse läbi viia, sotsiaalseid, hariduslikke analüüse kas selle kohta on dokumente? suur aitäh ja hästi palju küsimusi oli, aga paluksin, et järgmised kõnelejad võib-olla teeksid lühemalt, sellepärast et meil on veel viis olulist sõnavõttu kuulata. kolleeg Lipatška, palun. Bardzo dziękuję. Ja rozpocznę od pewnej myśli. Aitäh. Alustuseks tahaksin esitleda ühte mõtet. Need, kes mõtlevad, et äh, kuhu on tarkus kadunud, tarkus, mida on asendatud õpetamisega ja õpetamine, mis on asendatud informatsiooniga. ärge unustage, et väga suureks eeliseks on informatsioonile juurdepääs, aga sellega kaasneb ka risk, nimelt et äh, teadmised äh, ei ole enam nii sügavad ja just sellepärast ongi nii tähtis, et kui me kasutame infotehnoloogiat, peaksime me siiski säilitama isiklikud suhted. tähtis on, et meil oleksid korralikud suhted, suhted õpilaste ja õpetaja vahel. kui inimsuhted satuvad ohu alla ja kui me satume olukorda, kus virtuaalne maailm hakkab asendama reaalset maailma, selle asemel, et seda täiendada, siis ma arvan, et äh, oleme me üles kasvatanud murtud põlvkonna ja seda tuleb kohe väga selgelt välja tuua. tehnoloogia on küll hea abivahend, aga perspektiivid tuleb jätta paika ja tahan vastata oma kolleegile härra Strujevskile, mul on väga kahju, et härra Strujevski ei ole lugenud minu raportit Bologna protsessi kohta, kus ma tõin selgelt välja, et tegemist on koostööga, aga koostööga mitmekesisuses. mitmekesisus on väga tähtis, me oleme üle, selle üle uhked, aga see ei tähenda seda, et me ei peaks saama koostööd teha. suur aitäh ja palun korrata, Sver. ikka lühidalt, palun okay.. bom zelo kratek. aitäh, et mulle sõna andsite, teen hästi lühidalt. koolide äh, roll digitaalsete äh, oskuste edasiandmisel on palju suurem, kui me arvame noored äh, saavad need oskused, kui nad sõpradega väljas käivad ja väga hea on, et me oleme nüüd alustanud arutelu selle üle. ma mäletan, et üheksakümnendate alguses digitaalne maailm hakkas arenema ja siis me tahtsime, et inimesed võimalikult palju puutuksid kokku tehnoloogiatega ja digitaalse tehnoloogiaga. järgnevatel aastatel üritasime võimalikult palju kasutada digitaalset tehnoloogiat nii oma äh, tööelus kui ka perekonnaelus. ja nüüd oleme me hakanud kartma, et äh, mis võivad olla digitaalse tehnoloogia kasutamise tagajärjed, eriti just noortele lastele. me kõik kardame seda. me kardame kõige rohkem seda, et äh, lapsed hakkavad sotsiaalset vastutust äh, kasutama, sotsiaalne intelligentsus kaob ära sotsiaalsed oskused kaovad ära, sellepärast et lapsed selle asemel omandavad digitaalseid oskuseid, nii et mul on nüüd küsimus, kas on äh, ka mõni uuring, mis tegeleb selle küsimusega juurde ja suur tänu veel kord nende suurepäraste ettekannete eest. aitäh ja nüüd saab sõna Julie Vood, palun uh,. Thank you, I found both those presentations aitäh, minu arvates olid need tõesti väga inspireerivad ettekanded mõlemad uh, enne kui minust sai poliitik, äh, olin ka mina haridusvaldkonnas tegev ja tõesti väga huvitav oli neid ettekandeid nüüd siin jälgida. üks minu õpetajatest äh, töötas välja just iseõppimisvahendeid ja kasutas ka IKT-d väga rasketes oludes selleks, digitaalne õppimine, internetis õppimine, IKT ei tähenda alati ainult seda, et istud laua taga ja kasutad arvutit ja see on tõesti väga tore. tõesti, ka mina olen IKT projektidega olnud seotud puuetega, erivajadustega lapsed ja tõesti, see kõik näitab, et IKT on kõigile see ei ole mõeldud ainult inimestele rikastes riikides või kõige intelligentsematele lastele kui me räägime nüüd sellest, milleks haridust vaja on, siis tõesti, meil on vaja luua äh, uurivaid äh, uudishimulikke noori, kes äh, hiljem oleksid siis täielikult kaasatud ühiskonda. ja kui me mõtleme selle peale, mis lastele on heaks, siis tõesti äh, Äh, see, et äh, õpitakse ka õues, suheldakse erinevate inimestega erinevatest riikidest, käsitöötunnid, äh, kokatunnid on tähtsad, siis me peame mõtlema ka selle peale, kuidas kärpemeetmed mõjutavad lapsi, lapsed ei saa õppida, kui nad on näljas, kui nad on väsinud, kui nad on haiged, kui nende sotsiaalne elu on piiratud, kui neil on probleeme pereeluga ja vahel lapsed tulevad kooli, nad ei saa ära kasutada kõiki neid suurepäraseid võimalusi, mida me neile pakume. nii et mul on siin nii-öelda oma missioon täita, aga küsimus on mul ka. minu laste õpetajad on öelnud, et nende kõige tähtsamaks ülesandeks on lapsed õnnelikuks teha, sest kui nad on õnnelikud, siis nad õpivad ja ma arvan, et me peame just vaatama neid pilte, kus, millistel piltidel on lapsed kõige õnnelikumad, siis kui nad ei istu laua taga, siis kui nad tegelikult ei teadvusta endale, et neid hinnatakse, et nad teevad eksameid, kui nad on tõesti loomingulistesse, spontaansetesse mängudesse kaasatud ja kui, mille puhul nad ei tea, mis on tulemuseks. ja mulle valmistab väga muret see, et väga paljud riigid lähevad tagasi üheksateistkümnenda sajandi väärtuste juurde Äh, kus on väga palju piiranguid, äh, hinnatakse, pannakse paika täpsed eesmärgid ja räägin siin ka oma koduriigist, kus tõesti lapsed pannakse stressi ja neid ei valmistata ette selleks maailmaks, mis neid ees ootab, nii et tõesti, meil on vaja maha murda neid piiranguid, mis on hinnangu osas paika pandud. see, Helga. aitäh, Helga Trüppel, palun. Yes, thank you. Now with the uh, pre-speech oleme nüüd äh, kuulnud seda, kui õudselt digitaalne tehnoloogia siiski areneb koolides. mina tahaksin keskenduda õpetajate oskustele, sest minu arvates see, et kui öeldakse, et õpilased ei ole piisavalt pühendunud, siis võib-olla põhjuseks on see, et neile tundub, et kool ei ole piisavalt kaasaegne nii et nüüd see küsimus, et äh, mida me nõuame õpetajatelt tänapäeval, ma arvan, et nad peavad olema väga hästi varustatud erinevate tehnoloogiliste vahenditega ja nad peavad tõesti öö, äh, oskama neid ka kasutada, sest muidu nad ei saa kontakti noor, noortega. võib-olla see on vanamoodne lähenemine, aga need õpetajad peavad olema valmis öö, äh, suunama, aitama, õpetama, juhtima lapsi ja nad peavad demonstreerima, et nad on võimelised ka digitaalselt erinevaid vahendeid kasutama ja ma tahaksin teada, mis tulemustele olete teie jõudnud just õpetajate pädevuse osas, aitäh! E suur aitäh ja viimasena Luigi Morgana, palun! jah, suur aitäh ja aitäh ka sõnavõttude eest ning ka äh, selliste väikeste provokatsioonide eest. tundub, et siin on kaks erinevat lähenemist. ühest küljest õpetajad, teisest küljest õpilased. ei ole kahtlustki, et praegu tegelik probleem väiksemate õpilaste puhul on seotud ka sellega, mida teevad va äh, vanemad ülikoolides nimelt äh, õppimisviis on muutumas. küsimus ei ole mitte ainult tehnoloogias, tehnoloogia on üheks aspektiks, aga tegelikult tehnoloogia olemasolu iseenesest tähendab seda, et õppimisviis muutub. Äh, selle vastu võitlemisel ei ole mingit mõtet ja see muidugi sellega seotud erinevad aspektid. seega on väga oluline minu meelest kogu töö, mida tehakse sotsiaalemotiivsetes küsimustes seoses haridusega. Te teate, et täna ei ole enam niivõrd mõtet lihtsalt õppida asju. tehnoloogia kasutamine pakub meile väga palju lahendusi juba niigi seega kogu Äh, analüüs koolides tehtava üle muutub väga oluliseks, tuleb mõtelda tehnoloogia, didaktika seost üle. ja teiseks selle üle, millised oskused, teadmised on need, äh, mis äh, tuleb koolis omandada. ja samuti tuleb õpetada õpilastele mõtlema kriitiliselt ja olema vabad oma hinnangutes. ka see on oluline, sellepärast et muidu võib tekkida oht äh, ühesarnaseks muutumiseks. ja muidugi ma saan aru, et sellest kõigest ei olnud võimalik enne rääkida, sest äh, aega oli vähe. jah, aitäh! ja nüüd äh, annaksin sõna meie kõnelejatele, aga kaks asja esmalt. Soome näite puhul, mis oli väga huvitav, äh, professor rääkis siin suurtest investeeringutest õpetajatesse, uutesse õpetussüsteemidesse ja ka teadustegevusse, talukoogiline teadustöö ja nii edasi tõenäoliselt ka on vaadatud seda, mida siis, mille kallal edasi töötada, mida vältida. kas te usute, et äh, selline strateegia peaks sobima ka teistele riikidele ja teiseks veel selline väike küsimus, ma ei tea, kas on tõsi, aga olen kuulnud, et koolis äh, Soomes enam ei kirjutata käsitsi, vaid ainult arvutitega. kas see on tõesti nii, see jätab mu mõneti perpleksseks, aga olen kuskilt ajalehest seda lugenud nii et äh, see on ka selline huvitav aspekt, kuidas see mõjutab siis meie mõtlemist. ja teine küsimus äh, äh, professor Tšoole mõtted ja, ja töö Euroopa valdkonnas. seoses strateegiliste prioriteetidega mis on teie meelest kõige olulisem, kõige kiireloomulisem? palun. Cinque minuti per risposta anche meno, per favore. viis minutit, palun, vastuseks. Maximum five minutes for each one. maksimaalselt viis minutit, sest et me muidu jääme maha so,. Very... seal oli nii palju küsimusi, et üritan siis tõesti lühidalt äh, Äh, käsitsi kirjutamine, jah, see on üks klassikalisi oskusi. ma enda äh, selles äh, ettekandes üritasin ka näidata, et tõesti õpetajad ja lapsed pühendavad väga palju loovusele ja ka kirjutamisele ja me oleme ka ajuuuringutes pööranud tähelepanu sellele, kui tähtis see on ka kognitiivse arengu jaoks. nii et me ei vaata sellele ülevalt alla meie tehnoloogia kontseptsioon on natukene vanamooline, sest me arvame, et tehnoloogia tähendab seda, et istume arvuti ees ja ma üritasin näidata pilte, et näete, et see on lihtsalt taskus, lähed metsa, lähed jooksma ja saad kõike samal ajal teha ja tehnoloogia muutub järjest äh, väiksemaks, räägime ka kunstlikust intelligentsist, mis on siia süsteemi sisse söödetud, nii et me tõesti peame uuendus koosmeelsetesse pedagoogilistesse meetmetesse investeerima. ma rääkisin ka hübriidõppimisest, et äh, tava meetmed ühendatakse autentsete meetmetega, et minnakse kooliklassist välja pärismaailma ja tuuakse pärismaailmaga kooli tagasi. ma ei ole tegelikult õppinud seda, kuidas tahvelarvutit kasutada aga see, mida me teeme, on see, et mina õpetan oma õpilastele ja minu tudengid on nooremad kui minu kõige noorem tütar, nad on sündinud üheksakümne kuuendal aastal, neile meeldib see kaasav äh, õppimiskeskkond ja selle asemel, et õppida tehnoloogiat, äh, ja ma olen ka veendunud, et kõik ei saagi olla nii lihtne, et üle viiekümne aastased inimesed sellega hakkama saavad ja me räägime põlvkondadevahelisest õppimisest, noored inimesed õpetavad mulle, kuidas Facebooki ja Twitterit kasutada ja mina õpetan teile nii-öelda vana tarkust, kriitilist mõtlemist, kuidas seda kasutada ja siis põlvkondadevahelises dialoogis me õpimegi üksteiselt ja on nii palju, mida me saame õppida oma lastelt ja keegi küsis ka uuendusmeelsest pedagoogikast, ma arvan, et äh, laste tegevus on seal tõesti suurepäraseks allikaks, et mida me saame nendega koos teha, anname neile tehnoloogilised äh, vidinad ja ne-, teeme siis nendega kõike seda koos, see kõik on väga huvitav ja me teeme seda juba praegu ka õpetajate koolitusel. maailm on täis vigu maailm on täis probleeme, millega me hakkama ei saa ja ma arvan, et pikaajalises perspektiivis kõik need süsteemid tegelikult ise parandavad ennast, nagu ka teaduses, et kui on mingi väga suur viga, siis sotsiaalmeedia avastab selle päris kiiresti. ja tegemist on nii-öelda võrgustunud teadmistega, mis siis ka äh, parandavad eh, üksteist ja mis on siis see reaalne maailm, tõeline maailm, nende laste jaoks see ongi tõeline maailm. aitäh, aitäh, nii et selline hübriidmaailm, kus selgeid piire ei ole. kõnelejad katkestatakse. Äh, professor Tšau, palun. tere, aitäh kuulsin mitmeid küsimusi, viis erinevat valdkonda kõigepealt investeeringud ja kuhu mina investeeriks, ma ei investeer-, ma investeeriks inimestesse toetavatesse meeskondadesse. ma ei eeldakski, et ainult äh, koolijuht teab seda, väga palju puudutab õpetamist, tehnoloogiat, tuleb maksta inimestele, kes on võimelised tehnoloogiat kasutama äh, ja arvutit ettevõtetega tegelema, see on kõik väga hea, väga hea on see, kui nad on kohal siis, kui nad teavad, et äh, arvutid kokku kukuvad, need inimesed peavad olema kohal, õppima, kasutama informatsiooni, ostma seda informatsiooni kokku. ja seda peavad tegema nii õpetajad kui ka koolijuhid. teine teemavaldkond äh, tehnoloogia tagajärjed, see, mida me võib-olla ei soovinudki et kas me kaotame emotsionaalseid oskuseid, jah, on uuringuid, mis ütlevad, vähemalt ühte mina tean, et kui lastelt nende äh, meetmed, tehnoloogilised vahendid ära võtta ja nad kuhugi laagrisse panna, siis nende emotsionaalsed oskused parendavad jah, siis tõesti, sa õpid paremini siis, kui sa kirjutad asju, mitte ei trüki neid kuhugi masinasse, nii et tõesti tuleb äh, teha uuringuid ka selles valdkonnas ja kui meil on olemas teadmised selle kohta, siis me võime tõesti igat ühte hakata õpetama ja õpetama siis nii, et kuidas tehnoloogiat paremini kasutada. kolmas teemavaldkond, mida ma siin kuulsin, millist äh, õpikeskkonda me soovime ja ühes slaidis siin räägiti kodakondsusest ja sellest, kuidas me tehnoloogiat saaksime kasutada nii, et inimesed saaksid paremad kodanikud. tegemist on tõesti interaktiivsete projektidega, seda saab siin teha tahvelarvutitega, videosid teha, neid siis avalikustada ja näiteks õpetada lastele sellest, et kuidas on lugu vaimse tervisega, keskkonnasaastusega ja lapsed saavad uusi projekte välja töötada ehk et nad tegelikult tõelise maailma probleemidega teeksid seda kohe, mitte ei pea ootama, kuni nad on koolitunnistuse kätte saanud ja töökoha leidnud. neljas teemavaldkond, mida ma kuulsin, et lähen kui internetti ja leian sealt kogu aeg vigu. ja see, mida minu kolleeg ütles, et siin võrgustunud teadmised tõesti, tegemist on tõelise kultuurilise küsimusega, teatud kultuurides on täiesti normaalne see, et kedagi kritiseeritakse, teistes kultuurides see ei ole niimoodi. nii et see on meie peades kinni, nii et kui natukene kaugemale minna selle küsimusega, et mis on kvalitatiivne teadmine, siis see on nii sotsiaalne kui ka kultuuriline küsimus vanasti oli nii, et kõik, mis valge mees oli kirja pannud, oli kvaliteetne ja kõik ülejäänud olid vait, aga äh, ma arvan, et äh, äh, põhiliselt, põhiline osa meist on rahul sellega, kui nad on osa sellest võrgustunud teadmisest, äh, kus siis üksteist korrigeeritakse. viimane teemavaldkond ehk et kes siis õpetab lastele, et kuidas tehnoloogiat kasutada, nad teevad seda ise. nii et jah ja ei, räägin ka isiklikest kogemustest, sest mina teen äh, koostööd üheksateistaastaste tudengitega, ütle neile, et tehke täiesti tavalisi asju, mida tehakse kontorites ja nad ei tea, kuidas teha. Nad oskavad teatud lihtsaid asju ise teha, aga neil ei ole vaja näiteks Microsoft Wordis mingeid vigu leida ja parandada nähtavalt, see on asi, mida nad ei tee igapäevaselt, nad ei oska teha, aga see ei tähenda seda, et nad ei oska mõistlikke valikuid teha ma õpetan ka koolijuhte ja me räägime näiteks ka sellest, et äh, kuidas äh, pilte jagada, näiteks kui keegi teeb alasti fotosid endast ja müüb need oma poissõbrale ja siis poissõber müüb need internetis edasi, siis me peame ka rääkima sellest, et meil on teatud seadused selle kohta, nii et et seda, et kõike ei pea tegema, mida räägitakse ja meil on tõesti veel väga palju selles valdkonnas ära vaja teha aitäh, peame jätkama, nüüd oleme natuke maha jäänud ajaga, vast annan kohe nüüd sõna. aga palun, äh, need, kes nüüd sõna võtavad, siis äh, arvestage ka nende küsimustega, mida me näitas mõne ekraanilt, aga nüüd äh, proua Aardi Holla, kes on Euroopa Satelliitoperaatorite Ühingu ähm, peasekretär, kümme minutit. palun üritame ajast kinni pidada ten minutes maximum, thank you. kümme minutit maksimaalselt, palun. okei okay.. Um, thank you very much, madam. aitäh, proua Kosta, et te mind äh, siia kutsusite. mul on suur au siin olla. nagu ütlesin, esindan ISOA-t äh, mis esindab kõiki satelliidioperaatoreid Euroopa Liidus ja ka neid satelliidioperaatoreid, mis pakuvad äh, kommunikatsiooniteenuseid nii Euroopa Liidus kui kõikjal maailmas. ma kujutan juba ette, et paljud äh, küsivad endalt, miks me räägime siin satelliitidest täna. tahaksin paari sõnaga seda mainida satelliitide puhul on väga oluline nende kaugeleulatus. satelliitidega jõuab inimesteni ükskõik, kus nad elavad, ükskõik, kas nad elavad saartel, mägedes, väga isoleeritud kohtades või isegi Poola soodes. sellel ei ole mingisugust vahet satelliidid saavad ühendada neid inimesi ja tuua neid internetti ainult paari päevaga. selleks on vaja ainult äh, parabool installeerida ja modem osta. Te saate parabooli kinnitada ükskõik millisele ehitisele, majale, poele, koolile, haiglale. see võib olla isegi keset küla ja siis saab wifi'ga ühendada interneti kogu küla Teil on kiire kõrgtehnoloogiline lahendus ainult mõne päevaga kättesaadav. kas see on ka taskukohane? jah, on küll. toon teile ühe näite Itaaliast. see on teile, proua Costa. Te näete, et siin pakutakse kahtkümmend megabitti sekundis kuus umbes kahekümne viie euro eest. selline äh, pakkumine maapiirkondades või ka äärelinnades on kättesaadav igas liikmesriigis Euroopa Liidus. nii et äh, tegelikult on väga vähe põhjuseid, äh, miks Euroopa Liidus veel digitaalne lõhe eksisteerib. selline öö, ähm, sellist äh, satelliittehnoloogiat tunnustati juba kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja meil paluti kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks ühendada kogu Euroopa Liit äh, lairibaühendusega, nii et äh, meie oleme välja töötanud internetilehekülje broadbandforall.eu ja töötasime selle välja koos teie kolleegi Robert Van Nistelrooiga. kui te sellele lingile klikite Euroopa Liidus, siis leiate omas keeles terve rea operaatoreid, kes on valmis ühendama kasutajaid, ükskõik kus nad ka ei asuks, satelliitlairibaühendusega nii et kui asi puutub Euroopa Liitu, siis on meil sajaprotsendiline lairibaühenduse kaetus, meil on olemas vastavad vahendid, kui asi puudutab aga lairibaühendusse, siis siin on puudujääke. me teame et, et kuuskümmend kolm protsenti üheksa aastastest inimest ei oma piisavat äh, ligipääsu internetile ega piisavalt nutiseadmeid. viiekümne, viiskümmend kuni kaheksakümmend protsenti õpilastest ei ole kunagi kasutanud digitaalseid õpikuid ega õppimistarkvara. meie jaoks on haridus kõikjal prioriteediks Euroopa Liidus, kuid meil on endiselt puudujääk selle eesmärgi saavutamisel ja meil on suur digitaalne lõhe. satelliitlairibaühendus ei ole midagi uut, hoolimata sellest, et mõned äh, võib-olla kuulevad sellest esimest korda. see on juba mitu aastat eksisteerinud ja Euroopa Liidus on sadu tuhandeid kasutajaid, kuid samas on meil koolidele mõeldud lahendused. ma toon teile siin kaks näidet, mõlemad Prantsusmaalt, sellepärast et kogemuse osas on Prantsusmaa liikmesriik, millel on kõige rohkem kogemust satelliitlairibaühenduse kasutamisel ja siin on ka äh, väga loomingulisi näiteid selle kohta. see on üks näide äh, ettevõttelt nimega Viveol, nad pakuvad äh, kuut lairibaühenduse toodet koolidele just. ja veel üks näide on ettevõttelt Nordnet, mis ühendab koole. mulle meeldib see, et selle näite puhul on siin väike kastik, kus kirjeldatakse ka finantsabi, mis on kättesaadav struktuurifondidelt, Euroopa Liidust, mis selliseid projekte toetab. ma arvan, et see on väga oluline aspekt, mida rõhutada. paljud inimesed ei saa teavet selle lahenduse kohta, kuid samas nad ei tea ka, et äh, teised on valmis selle lahenduse eest maksma nii et kui asi puudutab digitaaltrende, siis me teame, et me elame ajastul, kus igasugust sisu tarbitakse kõikvõimalike nutiseadmete kaudu väga kiiresti. meil on väga suur potentsiaal parandada haridust, mida me anname Euroopa õpilastele, kuid vaadake, milleks nad seda haridust kasutavad. minu enda lapsed näiteks kasutavad interneti otsinguid, et teha oma kodutöid Nad panevad oma kodutööd internetti üles, nad valmistavad ühiselt projekte ette sõpradega, igaüks omast kodust, nad loevad e-raamatuid, vaatavad videoid Nad isegi võistlevad sellistel internetilehekülgedel nagu mathletics.com üle maailma teiste õpilastega, nii et läbi tehnoloogia saab väga imelisi asju teha. ma arvan, et meie ülesanne on tagada, et need võimalused on kättesaadavad kõikidele lastele kõikidest valdkondadest, ka kõige kaugematest piirkondadest Euroopa Liidus. ja siin saab tehnoloogiat, satelliittehnoloogiat väga hästi ära kasutada see on võtmeks, et ühendada tuhandeid koole, mis on ilma eh, kaabelühenduseta, ADSL ühenduseta, fiiberoptilise ühenduseta. me teame, et eh, Prantsusmaal eh, on väga palju tuhandeid koole, millel ei ole internetiühendust ja pildid kõnelevad palju rohkem kui sõnad. me teame, et koolides kasutatakse üha rohkem videoid ja visuaalset abi selleks, et lapsi õpetada. selline sisu on meediarikas ja see sisu on just kõige sobivam edasi anda läbi satelliitühenduse. kuid samuti oluline on ka koolide õppekava, see on info, mida me teame ette ja kui me anname selle info internetioperaatoritele, siis saavad nad väga huvitavaid äh, Ähm, igale lahendusele vastavaid ähm, sisusid luua. nii et kui me vaatame sellist satelliittehnoloogia, siis saame kasutada tõhusamalt ära võrgustikke, kust saab sisu alla laadida, seda säilitada ning äh, teha see kättesaadavaks väga paljudele lastele koolidest selleks, et tagada neile huvitavat õppimiskogemust. ma lõpetan nüüd äh, oma ettekande selle ideega, et äh, kas te ei ole, kas te olete kunagi kohanud last, keda ei ahvatletakse kosmos. me oleme juba jõudnud Kuule ja isegi maandunud komeedile. ma arvan, et väga huvitav on kaasata siia ka satelliite. me oleme kõrgtehnoloogiline sektor, kuid me puudutame miljoneid inimesi ümber maailma. püüame näiteks aidata kaasa Nepaalile kriisiabi andmise osas või aitame kaasa Skype'i kõne eh, loomisele eh, Hispaania maapiirkondades ja ma ei näe mingit põhjust, miks ei võiks toimida igal pool Euroopa Liidus. nii et aitäh teile veel kord, proua Kosta, et te mind siia kutsusite. satelliidikogukond Euroopa Liidus on pühendunud sellele, mida soovivad ka Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon teha kõik klassiruumid digitaalseks. aitäh selle väga huvitava ja liigutava ettekande eest ja ka selle pühendumuse eest, mida mm, satelliittehnoloogia läbi tehakse koolide ühendamiseks. aitäh selle kõne eest. nüüd annan sõna Norbert Hübnerile, kes on eh, Euroopa Kosmoseagentuurist. palun aitäh. tere päevast, daamid ja härrad, mina esindan telekommunikatsioonide ja integreeritud rakenduste osakonda Euroopa Kosmoseagentuuris ja ma ei tea, kas te tunnete ESA-d? Äh, räägin teile lühidalt, et Euroopa Kosmoseagentuur ESA ei tegele mitte ainult tehnoloogia, vaid ka kosmoserakendustega. meil on kakskümmend kaks liikmesriiki, Eesti ja Ungari liitusid alles veebruarikuus, pluss veel mõned riigid, millega meil on koostöölepped, nagu näiteks Kanada ja enamik meie programmidest on valikulised, see tähendab, et liikmesriigid otsustavad, kas nad liituvad programmidega või mitte, kui suures osas nad neid programme toetavad, ainukene ähm, kohustuslik programm puudutab päikesesüsteemi uuringuid ja kosmoseuuringuid. mina esindan siis telekommunikatsioonide ja integreeritud rakenduste osakonda ja programmi. Ähm, meie eelarve on neli miljardit eurot ja rakendustele kulutame igal aastal umbes ühe protsendi või vähem kui ühe protsendi, see tähendab, et vähem kui neliteist miljonit eurot ja ülejäänu suunatakse infrastruktuuri arengusse ja kosmosetehnoloogiatesse. nüüd räägin rohkem konkreetsetest rakendustest. meie tegeleme põhiliselt infrastruktuuriprogrammidega, siis need rohelised programmid, mida te siin näete, uute satelliit, satelliit kommunikatsioonide väljaarendamine ja tehnoloogiaprogrammid, millest kaks on eriti suunatud rakendustele, SATCOM rakendused ja integreeritud rakendused, mis ühendavad erinevad navigatsiooni, telekommunikatsiooni ja nii edasi programmi. meie programmi eesmärgiks on eri, meie eesmärk on erinev võrreldes eelnevaga. meie asutame, alustame kõigepealt kasutajatest, ähm, kogukonnast, mis vajab äh, teenuseid ja siis vaatame, millised tehnoloogiad on vajalik selleks, et, vajalikud selleks, et nende vajadusi täita, nii et lähtume turunõudlusest, eesmärgiga tagada pikaajalised teenused. siin on terve rida valdkondi, millega me tegeleme, kaasa arvatud ka haridus, kuid ma pean ütlema, et et äh, haridusvaldkonnas tegutsemine on väike osa ainult meie muudest tegevustest. kui me vaatame ühendatust Euroopas, äh, kus äh, inimesed on ühendatud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks lairibaühendusega, siis me näeme siin ülevaadet, mille alusel me loodame, et kahe tuhande kahe kahekümne, mille alusel me eeldame, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks enamik riike siiski ei ole veel ühendatud, paljud äh, inimesed näiteks otsustavad mitte liituda lairibaühendusega. samuti läht-, lähtudes Euroopa Komisjoni andmetest peame ütlema, et vajame veel suuri investeeringuid, kuid need on peamiselt seotud maatehnoloogiaga, fiiberoptikaga, kaabelühendustega ja nii edasi, nii et äh, eriti ääremaadel näeme, et ähm, meil on lihtne rakendada oma tehnoloogiaid, näiteks Austraalia tunnustab sellist vajadust ja plaanib ühendada äh, ääremaa piirkondi läbi satelliittehnoloogia. üheksakümne kaheksandal aastal viisime läbi terve rea projekte, mõned neist olid äh, vähem, mõned rohkem edukad. siin on mõned välja toodud ja te näete, millised on kõige huvitavamad projektid, siin on raportid ja lingid nende projektide kohta ja me vaatame ka rakenduste kasutamist algusest lõpuni, seega me ei taga mitte ainult tehnoloogiat, vaid me tagame ka sisu ja rakendame seda koostöös kogukondadega. ma tahaksin siin välja tuua kaks näidet, üks äh, Espresso for Schools, seda on rakendatud läbi ähm, satelliitide Ühendkuningriigis, need teenused on endiselt olemas, kuid muidugi on aastate jooksul äh, meie tehnoloogia asendatud maaühendustega, sellepärast satelliittehnoloogia äh, viis kõigepealt need teenused sisse, kuid need satelliidid on asendatud teiste ühendustega. ja lõpuks äh, videosat for distance learning, kaugõpe, see oli samuti huvitav teema, sellepärast et alguses oli olukord, kus doktorid soovisid õppida erinevatest praktikatest, kuid selline ärimudel kukkus läbi sellepärast, et inimfaktorit ignoreeriti ja arstid eelistasid käia konverentsidel ja mitte istuda kodus või kontoris ja õppida öösel pärast tööd, samas kui nad oleksid võinud selle asemel käia konverentsidel, et seal oma tööd esitleda siin on kaks näidet ka lähiminevikust äh,, Lõuna-Aafrikast ja siin oli idee õpetada õpetajaid äh, oma oskusi arendama. ja siin kasutati sedasama tehnoloogiat ka klassides äh, et õpilasi internetiga ühendada ja kasutati selliseid platvormi, platvorme ka kohalikes kogukondades, küberkohvikutes äh, koolijärgseks tegevuseks. ja viimane slaid, siin räägitakse uutest äh, e-õppeplatvormidest, mis aitab õpetajatel ja õpilastel luua oma, ähm, teha oma ideedest äh, interneti sisu ja õpilased ja õpetajad on siin otseselt kaasatud sisuloomesse. siin on ka mõned pildid. ja eelkõneleja ütles, et äh, satelliitparabooli äh, rakendamine ei ole midagi müstilist, seda tehakse ka Lõuna-Aafrikas sada dollarit äh, parabooli eest ja sada dollarit Äh, iga kuu e-õppe eest. siin on ka Euroopa satelliitoperaatorid, kes on kaasatud Lõuna-Aafrikas äh, hariduse edendamisse. see näitab, milline on meie igapäevaelu. nagu öeldud juba enne, ei ole see midagi müstilist, selline tehnoloogia on olemas, seda saab lihtsalt rakendada. peamiselt, eelkõige tuleb välja kuulutada hange, siis tulevad erinevad operaatorid välja pakkumistega ja tehnoloogiat saabki rakendada. ja siin on ka internetilink olemas, kust saab lisateavet. võttes kokku mm, oma ettekande tahtsin öelda, et on selge, et seal, kus on maaühendus olemas, on see lihtne kasutada seega haridusvaldkonnas on meil vaja eelkõige piisav satelliidikommunikatsioon sobiva hinnaga, see on lihtne ülesanne, raskem ülesanne on luua tõhusat haridussisu, mis oleks kaasajastatud, mida saaks jagada. ja samuti on raske veenda inimesi seda kasutama saame uusi tehnoloogiaid viia äh, väga äh, kaugetesse piirkondadesse läbi nende jõupingutuste. viimastel aastatel on väga palju uusi tehnoloogiaid tekkinud, nii et selles ei ole enam küsimus, siin on ka tabel hindadega ja pakkumistega, see on lihtsalt üks näide satelliidioperaatorite pakkumiste kohta, kuid muidugi see ei ole väga põhjalik nimekiri, meil on ka erinevad äh, projektid, mis liiguvad lineaarsüsteemidelt õpetamises sellisesse süsteemi, kus luuakse multimeedia sisu läbi äh, õpilaste ja õpetajate kaasamise. Äh, kasutajate poolne vastuvõtt, kui siin on kaks maailma, tehnoloogia ja inimeste maailm ja kui me vaatame oma projekte, mis me oleme läbi viinud, siis on vaja teha suuri jõupingutusi, et kaht maailma ühendada, tehnoloogiat ja kasutajaid. ja selleks, et luua omanditunnet äh, internetiteenuste puhul kogukondades. me näeme siin millised on osapooled, kes peavad olema kaasatud selleks, et selliseid teenuseid rakendada, oleme seda teinud väiksemõõdulisel tasandil erinevates piirkondades. meil on vaja ka tehnilist abi, sisu tagamist, haridusorganisatsioonide kaasatust ja ka omanikke ja rahastajaid kaasata. ja siin on ka viimane slaid tulevikutrendide kohta. tegemist on võidujooksuga selleks, et tagada odavat internetiühendust kõigile tulevikus. Elon Musk ja Richard Branson on pakkunud välja idee käivitada, ähm, saata ähm, madalale orbiidile tuhandeid satelliite selleks, et tagada internetiühendus kõigile maa peal tegemist on tõelise revolutsiooniga meie tehnoloogia vallas ja praegu me ei ole veel valmis ette nägema, mida see tähendab äh, tehnoloogia arengule ja ka me ei tea, mida see tähendab kogu selle äh, ühenduse jaoks kakskümmend kuni kolmkümmend terabitti sekundis see on äh, kümme korda kõrgem ähm, ühenduse kiirus, kui me oleme ette näinud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, tegemist on tõelise revolutsiooniga. aitäh teile! Thank you, grazie! aitäh! jaa. väga huvitavad mõtted jäid siin avatuks professor Johnny Biondi valmistab ennast ette, aga need kaks viimast sõnavõttu olid tõesti väga põnevad. mõned aastad tagasi India tegi äh, algatuse hariduse valdkonnas selleks, et vähendada lõhet maapiirkondadega, see oli ikka väga põnev äh, vaadata, kuidas see toimis ja väga oluline ettevõtmine. aga nüüd Giovanni Biondi European Schoolneti esimees, palun. Grazie, buongiorno ähm,. Representare... suur aitäh, mina tahaksin rääkida lühidalt kõigepealt European Schoolnetist ja siis vastata ka neile küsimustele, mis meile esitati. European Schoolnet loodi ligi kakskümmend aastat tagasi ja tegemist oli haridusministrite algatusega ja sinna kuulub kolmkümmend erinevat haridusministeeriumit. tahaksin toonitada just seda sellepärast, et kõik European School Nate'i projektid on otseselt seotud erinevate eh, riikide koolides toimuvate õpetajatega. Twinning näiteks, meil on siin kolmsada tuhat õpetajat kaasatud ning sama käib ka koolituse kohta teaduse valdkonnas, äh, interneti koolituste kohta ja nii edasi ning meil on ka tulevase klassiruumi projekt äh, käimas. nüüd me oleme tõesti suunatud tulevikukooli poole ja vaatame, kuidas oleks võimalik läbi tehnoloogia kooli muuta ning eh, kuidas ka kaasa aidata õpetajate koolitusele. ligi viis aastat tagasi Ameerika Kongress koostas eraldi eh, komisjoni vaatamaks, kas internet eh, aitab kaasa kooliharidusele, vastus selge jah, aga selleks, et koolid suudaksid ära kasutada seda võimalust kas nad äh, äh, vaadata seda, kas koolid kasutavad seda ära või on tekkinud viivitusi. ning äh, praegu me räägimegi tehnoloogiast ning tehnoloogiast rääkides peame silmas ainult mobiiltelefone ja internetti aga tuletaksin meelde, et äh, koolid on täis tehnoloogiat, pastakad, raamatud, kirjutamine, kõik see on tehnoloogia. osade tehnoloogiatega me oleme harjunud, ei pea seda enam tehnoloogiaks. tundub, et tegemist on täiesti tavaliste igapäevaelu osadega, tõenäoliselt selle tõttu, et meie kuulume põlvkonda, mida nimetatakse nüüd digitaalseteks immigrantideks. aga tuletage meelde, et meie lastele on arvutid sõbrad. nagu meie jaoks oli kunagi raamat, aga liigun edasi nüüd oma ettekandega. European Schoolneti peamiseks teemaks, tegevusvaldkonnaks on koolimudeli muutmine digitaalset kooli ei ole olemas, on olemas kool suure algustähega ning koolis kasutatakse tehnoloogiat ja seeläbi muudetakse koolimudelit. järgmistel sa-, sajand-, või vabandust, eelmisel sajandil suured peamised haridussüsteemid äh, rääkisite eelkõige just äh, masside äh, kirjaoskuse tagamisest. aga nüüd me enam ei ole sellises ühiskonnas, meil on teadmiste ühiskond ning me peame õppimiselt, äh, õppimise osas ka edasi liikuma, me peame vaatama, kuidas omandatakse asju, ehk siis me peame muutma oma koolide toimimise skeemi, me peame mu-, vahetame välja kasutatavad vahendid, me peame muutma õpilastest oma teadmiste ülesehitamise eh, aktiivsed osalejad. räägime internetist, räägime Vikipeediast või sellest, et meie õpilased kasutavad halvasti informatsiooni, aga me peame tagama selle, et oleksid olemas virtuaalsed laboratooriumid, oleks olemas võimalik äh, simulatsioone kasutada ning äh, äh, virtuaalses keskkonnas hüpoteese kontrollida näiteks kui õpetatakse päikesesüsteemi, siis peaks olema õpilastel võimalik siseneda sellesse süsteemi, vaadata, kuidas see tegelikult välja näeb ning see on see, mida digitaalne kool võimaldab. õpe peab muutuma interaktiivseks, lastel peab olema võimalus osaleda ise aktiivselt õppimises. seeläbi nad omandavad ka kiiremini õpitavad, sellepärast et nad tõesti osalevad aktiivselt, nad on protagonistid. nagu koduski kui nad oma äh, tubades kasutavad äh, digitaalseid vahendeid, siis nad ehitavad seeläbi üles oma teadmisi. kas või äh, näiteks oma muusika ja, ja kõige meeldivamate lugude nimekirju koostades ning tegemist on tegelikult tõelise revolutsiooniga koolimudelite puhul. see puudutab koolitust samuti seda, kuidas koolid toimivad samuti tuleb teha, tuleb silmas pidada Euroopa projekte selles valdkonnas, vaadata, kuidas on võimalik võrgustikke koolide vahel luua ning seeläbi oleks võimalik realiseerida mõningaid algatusi, millest äh, päris palju räägitakse. me peaksime looma Euroopa tasandil akadeemia sest et me peame küll tehnoloogiasse investeerima, aga eelkõige just inimkapitali ja see on esmatähtis. me peame looma Euroopa Akadeemia. ja seal peaks tegelema tulevase koolimudeliga, kooli klassiruumi organiseerimisega, õppelaboritega ja nii edasi ning äh, selle peale oleks võimalik luua struktuur, võrgustik äh, elukestvaks õppeks õpetajatele, sellepärast et väga oluline on ka õpetajate koolitus. muutuste ajal, siin räägin eelkõige just olukorrast Itaalias, äh, kui toimub põlvkondade vahetus, see võtab õpetajate puhul palju aega, nii et seega on väga oluline siin midagi teha meil on vaja arvestada siin, et koolid on tegelikult suurte muutuste lävel. tahaks rääkida mõningatest arvudest, me vii, oleme viinud läbi mõningaid katsetusi tulevase klassiruumiga. kolm tuhat õpetajat, üle kolme tuhande õpetaja omal algatusel panid ennast kirja sellesse algatusse Te näete, siin on ära toodud statistilised näitajad selle projekti kohta, väga palju osalejaid, see näitab, kuivõrd oluline see oli. Need äh,, siin oli võimalik osaleda algselt ainult inglise keeles, aga me tahaksime muidugi, et kõik, äh, kõik keeled oleksid äh, võimalikud, sest vastasel juhul on see takistuseks. veel üks oluline valdkond, kuhu tuleks investeerida digitaalse raamatukogu loomine, loomine Euroopa tasandil, kus oleks võimalik ka õpetajatel omavahel äh, erinevaid vahendeid vahetada. meie süsteemid on praegu väga erinevad ka sisu küsimuses, aga erinevates valdkondades kõiki kõik Euroopa õpetajad ju tegelikult tegelevad samade teemadega ning seega on kõik need vahendid, mida nad kasutavad, tegelikult oluliseks ja väärtuslikuks varaaidaks. ning veel oleks meil vaja toetada väikeseid koole ja koole mis ainult tänu eh, tegelikult tehnoloogiale üldse suudavad eh, püsima jääda. siin pean silmas mägistes piirkondades või saartel asuvaid koole, kus ainult tegelikult eh, tänu ühendusele teistega on võimalik võimalik üldse õpet korraldada, sellepärast et seeläbi on tagatud sotsiaalne suhtlus ja ainult läbi sotsiaalse suhtluse on võimalik õppida, mitte üksinda nii et väikestele koolidele on vaja tähelepanu pöörata. me peame kasutama tehnoloogiat ja looma ka Euroopa tasandil väikeste koolide võrgustiku, mis saaksid äh, jagada oma kogemusi ja saaksid, äh, ja saaksid ellu jääda tänu tehnoloogiale. ma arvan, et need on kolm ettepanekut, mis oleksid äh, meie poolt siis tehtud Euroopa School neil, nende teemadega töötab ja loodetavasti ka Euroopa. jah, aitäh, ma usun, et see oli väga oluline sõnavõtt. meil on olemas siis äh, valitsustevaheline võrgustik, kuhu kuuluvad äh, ministeeriumid kolmekümnest riigist ning te rääkisite samuti äh, akadeemia mõttest, kus saaks vahetada oma kogemusi ja vahendeid, see on ka väga hea mõte see kindlasti oleks ka üheks võimaluseks meie pilootprojekte läbi viia. nüüd aga äh, paluksin äh, natuke veel kannatust, annan äh, sõna Prats Munele, kes on peadirektor, EAC peadirektor ja siis Roberto Violale aitäh, aeg on otsas ja väga palju on ära öeldud, nii et ma saan teha lühidalt. istun siin koos oma kolleegi Roberto Violaga ja see pole mitte mingi juhus. seda sellepärast, et te kutsusite meid mõlemaid ja nagu te näete, kui me räägime tehnoloogiast ja haridusest, siis tuleb mõelda ka ühenduse peale, selle peale, kuidas mõistlikult kasutada tehnoloogiat, tehnoloogiliselt mõistlikult siis. nii et me peame hoolitsema selle eest, et me mõlema poolega tegelema ja Roberta räägib teile ühendusest ja mina räägiksin tehnoloogia pedagoogilistest ähm, pooltest. üks asi, millega tuleb arvestada, on see, et äh, väga kiiresti on toimunud muutused, veel kümme aastat tagasi Facebook alles loodi, lairibaühendus äh, alles loodi, Facebookil on nüüd aga üks koma kolm miljardit kasutajat, nii et tõesti, me peame mõtlema ka selle peale, kui palju meie ühiskond ja äh, infrastruktuur on juba muutunud, eriti kui me mõtleme selle peale, kui raske on kiireid muutusi sisse viia nii komplekssesse küsimusse nagu haridussüsteem. ja peale selle päris põnev oli vaadata, kui paljud kõned, eriti just Soome kõneleja ja ka parlamendi poliitikaosakond jõudsid järeldusele, et see puudutab tegelikult inimesi. kõige tähtsam on see, et õpetajatel oleksid õiged meetmed, mida nad saaksid kasutada praktiliselt äh, ja innovatiivselt. nii et küsimus on tegelikult selles, kuidas õpetajaid toetada enne kui ma sellest räägin, tahaksin välja tuua veel ühe küsimuse, mida siiamaani pole mainitud, aga mis minu arvates on väga tähtis, kui me tõesti soovime midagi muuta Euroopa Liidu tasandil hariduses ja tehnoloogias. nimelt äh, muutused toimuvad mitte tehnoloogia pärast, vaid ka sellepärast, et teadmiste iseloom on muutunud. kui me vaatame teadmisi, siis ei puuduta enam mitte ainult informatsiooni edasiandmist, see ei puuduta enam mitte info levitamist, vaid see puudutab võrku, koostööd ja tuleviku jaoks on tähtis see koostöö just äh, üha keerulisemates võrgustikus inimesed, äh, kes töötavad üheskoos ja ebakindlates oludes, eriti kui me vaatame näiteks ülikoole, siis me näeme, et kõiki neid muudatusi tuleb sisse viia. kui ülikoolid ei ole paindlikud ja interdistsiplinaarsed ja võimelised äh, töötama ebakindlatel aegadel, siis neil ei ole tulevikku, nii et just sellepärast tuleb meil välja töötada kaasaegsed haridussüsteemid ja just sellepärast on see nii tähtis ja mul on üks üleskutse ka sellele komisjonile, tuleb hoolitseda selle eest, et hariduse eestkõneleja on olemas ka siis, kui töötatakse välja tulevasi strateegiaid, kui ei, siis me lihtsalt kaotame, sellepärast et Euroopa liidul ei pea küll olema küll õigusloomelist jõudu võib-olla hariduse tasandil, aga meil peab olema strateegia, nii et me peame tõesti innovatiivseid muudatusi toetama siin. see on väga tähtis, eriti kui me soovime hoolitseda selle eest, et haridust on võrdne teiste valdkondadega ja saab tehnoloogia võimalustest kasu lõigata. nüüd õpetajad ja koolitajad kui vaatame seda, mida teame õpetajate kohta, õpetajad ütlevad väga erinevaid asju, nad ütlevad kõigepealt seda, mida nad arvavad, mida neil on vaja. ja me teame täpselt, äh, me oleme seda kuulnud, neil on vaja rohkem toetust selleks, et nad saaksid ka IKT-alasi teadmisi edasi anda, neil on ka vaja rohkem toetust selleks, et äh, ka isikustatud äh, teadmisi edasi anda. nii et peale selle peame vaatama selle peale, kuidas õpetajad oma elukutset näevad. kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu õpetajatest väärtustavad väga oma elukutset, nad hindavad oma tööd ja ainult kakskümmend protsenti leiavad, et ühiskond hindab nende tööd, nii et tegemist on nii-öelda väga üksildase elukutsega. me peame hoolitsema sellest, et õpetajad ei tunneks, et nad on üksinda ja et nad ei arvaks, et nemad peavad oma õlgadel kandma kõiki neid muudatuste äh, koormusi ja see on meie ülesandeks tuleviku jaoks, me peame toetama innovatsiooni, paindlikkust, äh, haridus äh, asutustes ja me peame toetama õpetajad ja nende elukutset. mida me saame siin Euroopa Liidus ära teha? meil on erinevaid programme, nagu näiteks Erasmus. Erasmus aga ei ole mitte ainult meede tudengite ja liikuvuse tagamiseks, see on see, mida me kõik teame, aga Erasmusega on võimalik ka süsteemseid muudatusi ellu viia sest seda on lihtne kasutada selleks, et innovatsiooni ähm, ellu viia partnerluste ja konsortsiumite kaudu. see on Erasmuse potentsiaaliks ja me oleme valmistanud ette äh, Erasmuse töötanud ta välja selleks, et äh, oleks võimalik ka innovatiivsetele pro-, innovaatikast tulevatele probleemidele lahendusi leida. meil on veel ka Euroopa koolide võrgu direktori sõnad siin ta mainis siin äh, õpetajate platvormi, kus on kolm tuhat õpetajat kaasatud, et seda pole küll palju aga, aga nelikümmend protsenti Euroopa koolidest on esindatud. tegemist on väga võimsa meetmega, mida me saame kasutada ja mida me peaksime rohkem kasutama selleks, et äh, tehnoloogiat kui pedagoogilist meedet äh, toetada. siis veel Erasmus pluss ehk siis meil on siin juba praegusel hetkel äh, School Education Gateway punkt kom äh, äh, äh, koduleht, kus saavad erinevad koolitajad ja õpetajad leida vastuseid küsimustele tehnoloogia kasutamise kohta ja nad saavad täpselt teada ka, kus on teadmiste kvaliteet, kust leida seda. ehk meil on vaja toetajaid selleks, et seda platvormi ka tulevikus toetada, selleks et sellest saaks võimsam, tugevam meede ja viimane märkus, tahaksin mainida veel ka seda, mida me teeme oma programmidega innovatsiooni jaoks hariduses, sest tõesti, innovatsioon on väga moodne sõna, aga hariduses on meil ka vaja innovatsiooni. ja see on otseselt seotud sellega, mida ma enne juba mainisin, koostöö ja interdistsiplinaarsus, need on minu viimased sõnad. kui me soovime hoolitseda selle eest, et meie õpilased ja tudengid tõesti tehnoloogiast kasu saavad ja ma olen veendunud, et Roberto saab sellest veel väga palju rääkida, peame me hoolitsema selle eest, et tudengitel ja õpetajatel on rohkem tehnoloogilisi oskusi ja me peame hoolitsema selle eest, et me väga palju teeksime koostööd erinevate valdkondade vahel ja me peaksime siin nii humanitaarteadused kui ka reaalteadused kaasama. me peame tõesti tehnoloogia ja ka teadmised muutma innovatiivseks meil peavad olema mitte ainult konkurentsivõimelised, kompetentsed äh, humanitaarteaduste tudengid ja innovatiivsed ja kompetentsed reaalteaduste tudengid, vaid nad peavad tegema koostööd, sest tulevik on see, et tehakse koostööd ja see on ka selle uue meetme eesmärgiks. ja ma olen veendunud, et Roberto räägib teile selle kohta rohkem. Grazie, grazie. aitäh. mul on väga hea meel selle väljakutse üle. kahtlemata on see väljakutseks ka Euroopa strateegia puhul, meil on vaja holistlikku lähenemist ja keskne roll tuleb anda haridusele. nüüd annan sõna Roberto Violale, palun. aitäh, proua esimees, lugupeetud äh, rahvasaadikud äh, äh DigiConnectil on väga hea meel selles töötoas osaleda, sellepärast et see toob välja meie koostöö tähtsad edusammud koostöös siis erinevate institutsioonide vahel. ja tegemist on väga päevakajalise teemaga. minu kolleeg keskendus probleemi äh, südamikule ja mul on jätnud selle nii-öelda vähem intelligentse osa äärealad aga ma olen hea meelega vähemuses. sest tehnoloogia on tähtis ja on täiesti selge, et tehnoloogia on vahendiks, seda peab jääma vahendiks ja on täiesti selge, et muutusi kannavad koolis õppeprotsessid, mitte tehnoloogia, seda ei tohi ära unustada aga kas te suudate endale ette kujutada kooli ilma elektrita, kooli ilma veeta, kas midagi sellist oleks võimalik? ma arvan, et nii nagu me iga majapidamise kohta ütleme, et et kool ilma internetita on nagu kool ilma elektrit või veeta, nii et meie eesmärgiks on see, et iga klass oleks internetiga ühendatud Euroopas, sest see on põhitingimuseks selleks, et olla osa muutuvast maailmast tegemist ei ole enam mingi luksuse või lisavõimalusega, vaid see peab nüüd nii olema, internetiühendus peab olema. ja just sellepärast taristu mängib siin nii tähtsat rolli, jah, jällegi tegemist on ainult meetmega ja ma olen tõesti rohkem kui õnnelik, et ma saan olla osa sellest äh, nii-öelda instrumentaalosast, aga see on samas väga tähtis osa, nagu elekter ja vesigi. ja sellepärast äh, Connect peadirektoraat on väga õnnelik Eh, et saab teha koostööd teiste peadirektoraatidega ja pühendada kõik oma ressursid eh, eesmärkide saavutamisele. me oleme seda ka oma teatises öelnud, tegemist on väga tähtsa aruteluga ja selles arutelus on välja tulnud ka väga selged tegevused, nagu näiteks see, et klassid peavad olema ühendatud internetiga me oleme ka IKT-d äh, edasi arendanud äh, koolides ja me oleme muidugi teinud siin järelevalvetööd ja oleme valmis sellest ka teile aru andma. nüüd ühendavus. tahaksime, et äh, kolleegid saaksid kasutada kõige paremat tehnoloogiat. iga kord, kui võimalik, kolleegid peaksid olema ühendatud kõige parema tehnoloogiaga ükskõik, kas me räägime siin fiiberoptikast või ultraoptikast, tõesti kõik erinevad võimalused peaksid koolidel olema tagatud selleks, et äh, osa saada sellest uuest äh, maailmast. teiselt poolt on väga tähtis, et kõik koolid oleksid internetiga ühendatud ja siin satelliitühendus äh, tuleb mängu. nii nagu ka koolide võrgustiku juht ütles, on väga tähtis, et kõik koolid oleks korralikult ühendatud, et ühendus oleks korralik. me teame, et suured koolid on alati linna, linnades, linnade keskel, sellepärast meie vaatamegi täpselt, milline on olukord, me tahame tehnoloogia piire katsuda ühendatavuse osas, aga teiselt poolt me tahaksime, et kõikidel koolidel oleks ühendus. me oleme olnud väga edukad äh, ka Luigi Roporta siiaga ja me hoolitseme tõesti selle eest, et kõik koolid oleks ühendatud internetti. me tahame teha koostööd SOA ja teiste partneritega selleks, et me saaksime tagada ühenduvuse kolleeg-, koolide jaoks. see on midagi, mis võib alguse saada pilootprojektina, aga mingist hetkest kujuneb sellest välja operatiivne süsteem ja muidugi meie sooviksime toetada nii palju kui meie võimuses neid programme ja ka vahenditega. aga teiselt poolt on meil ka tõukefondide vahendid, mida liikmesriigid saavad kasutada. viimane investeerimisfond, mis loodi, on väga heaks võimaluseks selleks, et välja töötada stabiilne süsteem kõikide kolleegide ühendamiseks internetiga. nii et ühendus mängib siin tähtsat rolli, see on tõesti põhisammuks, mitte kõige tähtsamaks eesmärgiks. teiseks äh, ühendatud klassiruumid väga tähtis on toetada õpetajaid, nagu me oleme täna kuulnud, siin on ka platvormid selleks, et õpetajad saaksid katseid äh, läbi viia ja näidata erinevaid õpetamisvõimalusi. viimase viie aasta jooksul äh, Connect peadirektoraat on sada kaheksakümmend viis miljonit eurot äh, investeerinud IKT kasutamisse õpetamistöös ja meil on viiskümmend kaks miljonit ette nähtud ka selleks aastaks, selleks, et parandada õpikeskkonda. nii et me tõesti räägime siin tehnoloogiast, mänge, virtuaalreaalsust, kunstlikku intelligentsi selleks, et äh, õpetamist parandada, selleks, et äh, tulevikukooli üle minna. me tegelikult me teeme reaalsust järele, teeme seda digitaalses mõõtmes ja teiselt poolt üritame aru saada, milline oli õpiprotsess ja me toetame ka emotsionaalset intelligentsust. nagu siin kaks kõnelejat juba välja tõid, nii et tehnoloogiaga toetatakse just seda inimõppi õppevõimekust. tegemist on uue maailmaga, Euroopa on siin esikohal. ja ma loodan, et koolide toetamise kaudu ja teadus- ja innovatsiooniprogrammide kaudu on meil võimalik edasi minna ka selles küsimuses. meil on vaja ka digitaalseid tudengeid, üliõpilasi, kes on ühenduses teenustustega erinevates liikmesriikides, et neil on elektrooniline ID, mida nad saaksid siis kasutada erinevate teenuste kasutamisel. ja meil võeti vastu ka määrus, mis puudutas äh, digitaalset allkirja, mis vastu võeti eelmisel aastal ja miks me ei võiks seada oma eesmärgiks, et võiksid olla need, kes hakkaksid siis nii-öelda e-identiteeti Euroopa Liidus kasutama. lõpetuseks tahaksin ka digitaalsete oskuste juurde tulla. jah, digitaalsed oskused tuleks kaasata kõikidesse äh, valdkondadesse, millega koolis tegeletakse aga on veel üks asi, mida tuleks välistada, need erilised oskused, mida on vaja IKT maailmas. selleks, et olla võimeline seal hakkama saada, meil on üks miljon täitmata töökohta IKT valdkonnas, see on tõesti paradoksaalne, kui me vaatame, kui palju on meil noori töötuid Euroopas. nii et äh, digitaalsed oskused, neid on meil rohkem vaja, mida kiiremini me saame noori ja võib-olla ka mitte nii noori inimesi äh, Äh, kellel on head digitaalsed oskused, seda kiiremini saame me võidelda ka noorte tööpuuduse vastu. lõpetuseks tahaksin öelda, et ähm, need kolm telge, ühenduvus, tehnoloogia, haridus, digitaalne oskus, need on need, millega meie oma peadirektoraadis äh, ähm, tööd teeme koostöös ka teiste peadirektoraatidega selle küsimuse edasiarendamisel. mul on väga hea meel, et parlament toetab meid selles töös järgnevatel kuudel tuleb meil praktiliselt hakata seda tegevuskava ka rakendama. ja järgmisel koosolekul keskendume me kolmele või neljale erinevale tegevusele, mida me saame siis ka praktiliselt ära teha. aitäh! ma võtan väga tõsiselt teie ettepanekuid ja neid väljavaateid, mis äh, tulenevad nendest kahest omavahel ühendatud ettekandest, kõigepealt innovatsiooni hariduslik aspekt ja võimalus selle suunas liikuda, ühendatavus ma tuletan teile meelde, et ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend räägib sellest, kuidas koole ühendada, kuidas satelliite kaasata. innovatsiooni küsimus klassides ja tulevikukool. nagu härra Biondi ütles, ta peab kahjuks lahkuma, täna teda veel kord, on kolmas oluline liin oskuste puhul, mis meie jaoks väga olulised on ja aitäh ka sellest, et rääk-, selle eest, et rääkisite e-identiteedist e, e-kaardist, nagu mina ka seda nimetasin. noored äh, tõstatasid selle idee ja sellel on tõesti väga head väljavaated. nüüd anname sõna kolleegidele. palun teha kiiresti. kui tegemist on ainult esimese sammuga, homme avaldab ähm, komisjon oma digitaalse strateegia, nii et tegemist on väga paljulubava hetkega. meie siin kultuuri- ja hariduskomisjonis anname täielikult oma toetuse selleks, et need ideed kaasataks komisjoni strateegiasse. palun, Petra Kammervert. aitäh, Silvia suur tänu ka meie kõnelejatele ja külalistele. mul on lühikesed küsimused eelkõige härra Violale komisjonist. me ei räägi siin mitte ainult ühendusest, mitte ainult tehnilistest küsimustest, vaid me räägime ka sisust ehk et mida siis edastatakse. ja siin tekib ka haridusallikate küsimus, ma tahaksin teada, kuidas äh, pan-, kuidas te hindate selliste avatud haridusallikate tingimuste võimalust, et kas on midagi, mis takistab seda ja kas on ka mingeid õiguslikke muudatusi vaja siin vastu võtta? ma mõtlen siin kas või näiteks äh, autoriõiguste küsimuse peale, mille puhul me kõik peame veel täpselt mõtlema selle peale, kui kaugele me selles küsimuses äh, saame minna ja kus on piirid, me peame neid piire tegelikult alles äh, paika panema ja õppima, me peame hoolitsema selle eest, et digitaalsel ajastul iga kord, kui õpetajad digitaalset sisu kasutavad ja õpilastele jagavad, et nad siis kohe vangi ei satuks, nii et tõesti tahaksin teada, kuidas komisjon seda olukorda hindab ja kus on põhilised väljakutsed just selles valdkonnas siis? kolleeg Morg-. härra Morgana. ja siis anname võimaluse ka vastata. teen lühidalt. mulle tundub, et see teine osa oli tõesti väga oluline, siin toodi välja kaks küsimust, kõigepealt, kuidas kasutada ära potentsiaali, nagu ütles härra Biondi seoses uute tehnoloogiatega, sellepärast et äh, praegused digitaaltehnoloogiad, siin on vaja selget äh, toetust õpetajatele. me teame hästi, et ülikoolides valitakse tihti ei valita võimalust äh, saada õpetajaks sellepärast, et äh, õpetajakutset ei tunnustata ja seda ka tasustatakse vähe ühiskonnas. seega on väga oluline, et õpetajad tunnustaksid samuti seda asjaolu, et neid ei hinnata piisavalt. väga paljud lahkuvad koolist ja piisavalt õpetajaid ei tule asemele, sellepärast peame tegema siin suuri jõupingutusi. teiseks, minu märkus on kindlasti provokatiivne, kuid oma ülesannete eesmärkide täitmiseks, mida me oleme siin maininud, on vaja ka riikide puhul rääkida pigem investeeringutest ja mitte kulutustest. võib-olla on see karmilt öeldud, kuid me peame leidma võimalused. meil on vaja erinevaid kokkuleppeid sõlmida riikidega, muidu tekib olukord, kus väljendatakse küll soovi neid eesmärke ellu rakendada, kuid seda ei tehta tehta. meil on vaja konkreetseid samme. Petra Kammervert mainis siin olulist aspekti ja minu meelest on väga oluline muuta kõik need ideed ka ellu rakendatavaks ja mitte neid edasi lükata. Äh, aitäh, kolleeg Virajan, palun. ma tahaksin tõstada kaks küsimust. kõigepealt see, mida Petra Kammerevert ütles kas litsenseerimise kaudu on võimalik ka sellist avatud õpikeskkonda luua, kuidas ka tulevikus tagatakse seda, et äh, professionaalselt äh, loodud ja siiamaani kaitstud sisu, et ka see oleks juurdepääsetav äh, Äh, paljudele, aga samal ajal, aga et sisu jääks kaituks, kaitstuks ja et seda ka kontrollitakse, selle sisu garant-, kvaliteeti tagatakse. siis me oleme siin kuulnud, et internetti kasutatakse selleks, et äh, võimalikult palju informatsiooni saada, aga informatsiooni kvaliteeti tihti ei kontrollita just haridussektoris on väga tähtis, et meil oleks siin ka vastavalt õppekavadele mingid tingimused paika pandud kuidas oleks võimalik seda teha ja teiseks investeeringud võrgustikesse. ja kõnelejalt kadus mikrofon. me kuulsime erinevalt kõne, erinevatelt kõnelejatelt, et nad siin mainisid satelliidisüsteeme, siis lairibaühendusi, siis fiiberoptikat, kuidas seda kõike paremini omavahel ühendada ma arvan, et tehnoloogianeutraalsed rakendused haridussektoris oleksid päris head selleks, et meil oleks alati võimalik kõigele tagada juurdepääsu, kas on ka mingeid toetusvõimalusi, kas sõltub kõik ka sellest, milline ettevõte kus mida pakub või on mõeldud ka selle peale, et just äh, haridusvaldkonnas tuleks pigem kontsentreeritult sellele, nendele küsimustele läheneda. aitäh, nüüd annan sõna külalistele, kes saavad vastata palun lühidalt teha. ja ka raportööridele, kes saavad vastata, kui nad soovivad. alustame siis viimasest kõnelejast, doktor Viola, palun. aitäh, võib-olla saan püüda vastata küsimustele, mis on seotud autoriõigusega ja avatud haridusega. ma ei tahaks rikkuda teie rõõmu digitaalstrateegiat lugeda, mis avaldatakse kolmapäeval, kuid tahaksin siiski vastata omalt poolt, võib-olla olen erapoolik, kuid meie kaalume seda küsimust väga tõsiselt. suhetes sidusrühmadega haridusvaldkonnas toodi meile välja vajadus erandite järg, järele ja ka vajadus kaitsta haridusmaterjali. eraettevõtted on selles valdkonnas väga aktiivsed, Euroopa on esimene haridusmaterjalide eksportija maailmas, nii et need huvid ei ole täiesti kattuvad kahjuks, hariduskogukonnal on vaja selgitusi, millal kasutada autoriõigusega kaitstud materjali. ja näiteks ülikooli õppejõud on tihtipeale rikkunud seadust seda ise teadmata. tulevikus peab meil olema selge raamistik erandite kohta ja samas on oluline jätkuvalt toetada kõrgekvaliteedilise materjali tootmist peame leidma tasakaalu nende huvide vahel, see ei ole lihtne ülesanne, kuid komisjon kaalub väga tõsiselt neid küsimusi. loodan muidugi, et kui strateegiat esitletakse, siis parlament haarab samuti sellest küsimusest kinni ja meil oleks väga hea meel, parlamendi kaasatuse üle sellesse arutellu. infrastruktuuri kohta ma arvan, et tehnoloogianeutraalsus on õige viis ühendust arendada, samas ei ole fiiberoptika kõikjal kättesaadav, võib-olla on parimaks lahenduseks parimaks lahenduseks ühenduse tagamine kõikjal, kus võimalik ja ka tulevikuplatvormide väljaarendamine. koolid võivad kasutada fiiberoptikat või satelliit, kõik nad oleksid ühendatud läbi pilveplatvormi. nii et tegemist oleks samasuguse lahendusega nagu internetiprotokoll. põhiline on eesmärk, ühendatus kuidas seda saavutada parima kulutõhususe alusel, selles on küsimus, palun. jah, vastan raskele rahaküsimusele. tõepoolest on väga õige öelda, et hariduse puhul peame rääkima investeeringutest, mitte kulutustest kuid kui me vaatame haridussüsteemide tulemusi, näiteks Taanis ja Jaapanis, vaatame PISA tulemusi, siis äh, nendel riikidel on väga sarnased tulemused. Jaapan saavutas aga samad tulemused äh, poole väiksemate kulutustega. seega ei ole raha oluline, vaid tuleb teada, mis töötab hariduses, mida tähendab innovatsioon hariduses ja kuidas tõhusalt haridusele kulutada ma arvan, et haridus on üks valdkondi, kus tõendipõhine poliitika tegemine on oluline, kuid see ei ole kahjuks väga sage nähtus. nii et me peame tegema Euroopas ja ka riikide tasandil jõupingutusi selleks, et vaadata kulutuste tõhusust hariduses. ma arvan, et kogukonnad saab, peavad samuti jõupingutusi tegema, me ei saa samal ajal öelda, et et haridus on meie ühiskonnale väga oluline ja samas keelduda haridussüsteemi kulutuste hindamisest. me peame hindama, kui, eriti arvesse võttes, kui oluline osa on haridusel riikide SKT-s nii et me peame välja tooma, millised on investeeringusõbralikud piirkonnad, kus tuleks teha äh, kulutusi, need on välja toodud ka Euroopa kaks tuhat kahekümne riikidepõhistes soovitustes ja me peame haridust jätkuvalt käsitlema töökohtade ja majanduskasvu strateegia osana. samas peame olema piisavalt arukad, et tunnistada, et haridusprobleem ei ole võimalik ainult kulutusi suurendades. ja hoolimata sellest, mida ma just ütlesin, on oluline vaadata tõhusust haridusvaldkonnas samas ei tohi unustada, et maailmas Austraaliast USA-ni, Hiinani kulutatakse rohkem haridusele kui Euroopas keskmiselt. ma arvan, et me peaksime siin mõtlema selle peale, kas Euroopa pöörab piisavalt tähelepanu haridusele ümbermuutva jõuna, mida me peaksime tegema haridusega oma tuleviku muutmiseks, see on keskne küsimus. aitäh, palun, palun, Theresa. Yes, I would also um.... aitäh, tahaksin samuti lühidalt rääkida infrastruktuurist, mille tõstatas proua Verhaien. ma arvan, et üks põhjus, miks Euroopa on nii rikas, on seotud mitmekesisusega see on seotud geograafiaga, meil on ähm, la-, tasaseid piirkondi ja teisi piirkondi, mida on raske ühendada internetiga ja kui tehnoloogia neutraalsusest saaks takistus selleks, et võimaldada ühendatust nendele inimestele, kes elavad kaubanduspiirkondades, see oleks, sellest oleks tõesti kahju. kas kellelgi on veel midagi öelda? mina tahaksin eelkõige tänada Äh, teid kõiki väga huvitava pärastlõuna eest. ja meil tahame sellel strateegilisel ajahetkel enne digitaalstrateegia avaldamist komisjoni poolt äh, paremini defineerida oma prioriteete, mis puutub innovatsiooni ja hariduspoliitikasse. meie oleme valmistamas ette komisjonis ja parlamendis olulisi raporteid, mis on seotud haridusvaldkonnaga ja meil on ka suur vastutus selle ees, et peame pöörama nendele prioriteetidele tähelepanu ka investeeringute plaanis ma tänan komisjoni esindajaid ja neid äh, positiivseid, äh, provokatiivseid küsimusi kahe esimese kõneleja poolt. me oleme siin välja toonud väga olulised aspektid, kõigepealt, et tehnoloogia ei ole mitte ainult ühekordne lahendus, vaid see sõltub väga palju investeeringutest, ka inimressurssidesse, õpetajatesse. ja siin rääkisid sellest äh, mitmed inimesed, paljud kogemused näitavad, et Euroopa tasandil tuleb muidugi säilitada riiklike õppesüsteemide autonoomsus, kuid samas saab neisse väga palju panustada võtta äh, näiteks õpetajakoolituses. ja kui asi puudutab innovatsiooni, siis peame rääkima ka koolide organiseerimisest ja ühendatusest, millest rääkis härra Viola kui ühest peamisest väljakutsest Euroopa tasandil. meil on väga hea meel selle üle, et te väljendasite nende valdkondade vastu huvi. samuti on meil hea meel selle üle, et räägite, räägiti investeeringutest haridusse ja investeeringute kvaliteedist. samas on oluline, et neid investeeringuid oleks piisavalt, sest praegu see nii ei ole Euroopas samuti on oluline välja saata signaal, et et äh, investeeritakse mitte ainult haridusse, vaid ka õpetajatesse ja me peame tagama, et uute põlvkondade jaoks oleks õpetaja roll atraktiivne e, esimene kõneleja rääkis sellest, et Soomes on tugevalt investeeritud õpetajakoolitusse. see on loonud positiivse suhtumise õpetajatesse ka uute põlvkondade jaoks. see on minu jaoks väga oluline äh, väljavaade. ma arvan, et oluline on ka see, et meil oleks suurem Euroopa Liidu tasandi võimekus kaasata digitaalmaailma õpilasi ja härra Viola tõstatas olulise küsimuse e-identiteedi kohta meil on võimalus pakkuda õpilastele paremaid võimalusi ja see vähendaks ka sotsiaalset lõhet õpilaste vahel. ja lõpuks oli oluline teema, mida mainisid ka proua Kammervert ja Verhaien avatud haridus. see on väga tundlik teema, nagu te teate ja arutelu sellel teemal on keesukas. mina ise võin tuua näite Itaaliast. kõik Itaalia kirjastajad on sõlminud Äh, teatud kokkulepe, nii et ma arvan, et äh, siin on vaja ühelt poolt äh, tagada ligipääs teadmistele, kuid samas pidada kinni ka autoriõigusest, tegemist on ikkagi teatud turuga, mida tuleb reguleerida. ja samas on vaja tunnustada õpilaste ja õpetajate poolt loodud digitaalseid tooteid, tooteid, see on täiesti eraldi teema. läbi selle saame luua ühtse kaasatud õppekeskkonna. igal juhul tänan teid südamest, ma arvan, et see kuulamine oli väga oluline meie kõigi jaoks, loodan, et see oli kasulik teile kõigile. enne kui võtame arutelu kokku, tahtsin öelda, et et lükkame edasi kolm ähm, päevakorrapunkti, mis on meie päevko-, päevakorra, lükkasime edasi kolm päevakorrapunkti päevakorra algusest, kõigepealt protokollide heakskiitmine, loeme need heakskiidetuks, teiseks oma dokumentidest leiate ka raporti hiljutise komisjoni äh, mis-, missiooni kohta Hispaaniasse. võtame seega komisjoni töö nüüd kokku ja jätkame koordinaatorite koosolekuga, mis toimub suletud uste taga, sellepärast need, kes ei osale koordinaatorite koosolekul, palun lahkuge saalist, aitäh kõigile!